lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid äh, ja äh, sooviks kohe kuulutada, et meil on täna väga oluline teema käsil, aga kahjuks meie ajakava on veidi muutunud, me ei soovinud seda, aga me ei saanud ka midagi teha selle vastu, sellepärast et maailmas toimub asju, mis vahel äh, sunnivad meid neile reageerima ja selle tõttu tuleb pool kuus meie komisjoni volinik Oettinger ja selleks ajaks me peame selle kuulamise olema lõpetanud, nii et me peame alguses kiiremini tegema, nii et mina äh, näitan head eeskuju, ütlen, et äh, ma tervitan teid ja ongi kõik ja kohe annan sõna äh, proua Soosa Wagnerile, võib-olla tema soovib paar sissejuhatavat märkust teha, sellepärast tema on selle raporti juh-, puhul juhtiv raportöör aitäh, aitäh, et te mulle sõna andsite. ma arvan, et meil on tõesti väga vähe aega, sest äh, meie ajakava muutus. Mm, volinik Oettingeri külaskäigu tõttu. ja mulle meeldiks rohkem see, et me annaks kohe sõna kõnelejatele esimees, aitäh ja ma annan kohe sõna edasi, me leppisime kokku, et igaüks saab sõna kümneks minutiks, me paneme kella ka käima, sellest on abi. esimesena saab sõna härra Janis Ožitis, kes on Lätist, palun, teil on sõna Thank you. Thank you, Mr Chairman. tänan, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, tere pärastlõunat, daamid ja härrad. ma tutvustan teile äh, Läänemere piirkonna lootusi, ootusi ja nägemust äh, infrastruktuuri prioriteetide kohta ja mõningate aspektide kohta silmas pidades ühte mainitud dokumenti VMIP mm, Läänemere energiaturgude integratsiooni plaani. ma lähtun neljateistkümne aastast kogemusest, ma olen juhtinud äh, tehnilisest juhtimisest üheksa süsteemide vahelise ühenduse ja ENSO struktuurides osalemisel ja praegu jätkan ka aktiivset tööd selles valdkonnas. ma vabandan, ma olen tehtud teatud muudatusi äh, oma slaidides, mille ma varem välja ja saatsin. Äh, kui te jälgite nüüd teile välja jagatud äh, dokumente, ma olen veidi muutnud sõnastust või teatud rõhuasetust ja täiendanud ka informatiivselt teema, mida ma käsitlen, on olnud mitmete Euroopa riiklike ja piirkondlike institutsioonide tegevuskavas ja otsuste tegemine selles valdkonnas on raske, sest me peame toime tulema tegelike väljakutsetega ja samal ajal püüdma saavutada pikaajalisi eesmärke energiainfrastruktuuri prioriteerides rääkisime terve rida olulisi küsimusi. paljud nendest küsimustest on tehnilist laadi ja neid peavad lahendama vastavad institutsioonid tööstusettevõtete tasandil. kuid eh, ühes küsimuses tahaksin ma juhtida teie tähelepanu järgmisele ja selle slaidi teine ja kolmas punkt on sellised, äh, mille ma aja kokkuhoiu mõttes äh, jätan vahele, need on rohkem tehnilised ja ma pööraksin rohkem tähelepanu esimesele punktile. Äh, BIMIP kava edukas elluviimine. me oleme juba tõdenud, et tegelike eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat neliteist on võimalik ja see tähendaks Läänemere süsteemide ühenduse loomist Skandinaavia suunal. ja töö käib. kuid olukord on ebaselge, mis saab pärast nende süsteemide ühendamist see võib kaasa tuua BEMIP-is kavandatud eh, tegevuste mittetäitmise. ja põhjuseks võib saada äh, ajalooliselt eh, välja kujunenud väga tugevad suhted lähinaaberriikidega, eriti gaasi ja elektrienergia valdkonnas Te näete juba sellelt kaardilt, et meil on väga tugevad sidemed ja võrguühendused Venemaa ja Valgevenega. nimetatud kaks riiki ei kuulu Euroopa Liitu, ei kuulu ka Euroopa majanduspiirkonda. teiseks probleemiks on Kaliningradi piirkond, mis on Venemaa enklaav, asudes Leedu ja Poola vahel meil on vahetu piir Euroopa Liiduga, Leedul ja Poolal on ühispiir, see on suhteliselt lühike piir, äh, sellel puuduvad veel infrastruktuuri ühendused, et ja äh, see Leedu piirneb äh, Poolaga just vähem arenenud mahajäänud piirkonnaga. meil on ainult üks kaabelühendus Eestiga Soome ja need raskused ei ole niivõrd tehniliselt põhjustatud, kuivõrd majanduslikud poliitilised põhjused. kolmandate riikide mõju jätkub ja see saab olema endiselt takistuseks Läänemere piirkonna integreerumisele ülejäänud Euroopaga. samas on küsimuse all ka energiavarustuskindlus selles piirkonnas kui ei võta ette meetmeid selle kursi muutmiseks, siis meie põhiline eesmärk, BMP elluviimine, on küsitav meie energiaturg siiski veel sõltub väga palju Venemaast ja kuidas tagada elektritarned Venemaalt Euroopa Liidu riikidesse. teiseks, kuidas luua ühendused muude Euroopa Liidu süsteemidega ja need ei saa olema tulemuslikud, kui äh, Läänemere piirkonnas energiatootmise võimsust ei suurendata Äh, seda võib põhjustada ebasoodne investeeringute kliima, äh, mille põhjuseks võivad olla erinevad keskkonnanormid, CO2 nõudmised äh,, näiteks, mis kehtivad Venemaal ja mujal Euroopas. ja kolmandaks tahaks äh, Läänemere piirkonna integreerumine Euroopa Liidu energiaturuga võib olla takistatud Äh, väljaspool Euroopa Liidu majanduspiirkonda asuvate turgude ja süsteemide käitumise tõttu. Venemaal on palju suuri tuumajaamu ja kavatsetakse veel ka Venemaale ning Valgevenesse juurde ehitada täiendavaid tuumajaamu ja nende jaamade tehniline toimimine tõsiselt mõjutab turu arenguid, turgude lõimumist ja energiavarustuskindlust Läänemere piirkonnas. millised on välja pakutud lahendused? Euroopa Liit peaks vastu võtma paindlikud regulatsioonid ja asjakohase poliitika Euroopa Liidu liikmesriikide, kolmandate riikide vahelises energiakaubanduses. selleks on vaja konkreetseid lahendusi Euroopa Liidu õigusaktides, kus arvestatakse ka teatud piirkondade ja kolmandate riikide võimaluste ja vajadustega. suur tänu tähelepanu eest, kui on küsimusi, siis ma olen valmis nendele hiljem vastama. aitäh, et te piirdusite oma kõneajaga. sellest on meil väga palju abi ja nüüd edasi härra Alberto Correo Hosa, kes on Red Electrica operatsiooni äh, peadirektor. tema on Hispaaniast ja äh, tal on sõna järgmisena. Bien, <clears throat> muchas gracias en primer lugar eh, nos congratulamos con un documento como el. aitäh ma tahaks äh, võtta sõna ja rääkida sellest, äh, kui vajalikud on integreeritud võrgud, mis on usaldusväärsed ja loomulikult on tegemist ka Euroopa Liidu infrastruktuuri projektidega, mille jaoks meil on vaja vahendeid, aga me arvame ka, et see, et meil on vaja Euroopa huvides olevaid projekte, et see ei puuduta mitte üksnes ühendusteid, vaid ka muid taristuprojekte äh, ja mis peaksid andma panuse sellesse, et eh, ülekandevõrkude võimsus Euroopas oleks parem. tegemist ei ole mitte üksnes piiriüleste võrkudega, vaid eh, arvesse tuleb võtta ka eh, siseriiklikke aspekte. me arvame, et vaja on paremat koordineerimist Euroopa Liidu prioriteetide ja taristu struk-, struktuurikavade vahel ja me arvame, et järgmise kümne aasta võrguehituskavade puhul peavad äh, liikmesriigid äh, järgima riigiülest euroopalikku nägemust. alates teisest äh, algatusest, mida me teeme, tuleb tõesti teha kõik selleks, et üritada järgneva kümne aasta jooksul meie eesmärke saavutada ma arvan, et äärmiselt, et see on äärmiselt oluline ja see on ka dokumendis kirjas, et äh, olulised on äh, regionaalsed algatused, sest äh, nende kaudu on võimalik järk-järgult luua elektri siseturgu, sest Mibel Hispaania ja Portugali puhul on üks osa sellest, et meil on tegemist ühtse hinnaga, Hispaaniat ja Portugali saab käsitleda ühe, ühtse turuna, mis puudutab siis ühendusi ja ülekandevõrke. ja ma arvan, et selliseid algatusi tuleks edendada selleks, et meil õnnestuks äh, ellu viia äh, väiksema söösisaldusega äh, tehnikaid, on väga oluline, et meil oleks võimalik kasutada teisi energiaallikaid, mille võim-, energia tootmisvõimsust on väga raske ennustada ja mis, mille tootmisvõimsus on väga kõikuv. see puudutab eriti just piirialaseid regioone aga pikemas perspektiivis on äh, loomulikult oluline ka elektriautode kasutamine, see on tõesti pikaajaline perspektiiv, aga hetkel, mis puudutab nõudluse haldamist, äh, me vajame selleks olulisi instrumente, mis peavad üksteist vastastikku täius, täiustama äh, võttes arvesse neid eesmärke, mis meil on ja olulised ei ole mitte üksnes tehnilised aspektid, vaid meil on vaja silmas pidada ka halduslikke aspekte, majandamise aspekte. oluline on see, et rohkem kasutatakse uuenevaid energiaallikaid, et nendest saadud elektrit juhitakse rohkem elektrivõrku ja oluline on loomulikult ka see, et avalikkus neid äh, aktsepteeriks, see peab käima äh, lubade andmise mehhanismide kaudu ja sellega peab kaasnema ka teavitustegevus, kus äh, kodanikele selgitatakse, milline on tulude ja kulude analüüs ja vaja on ka teatavat harmoneerimist äh, Äh, sotsiaalsete ja keskkonna, keskkonda puudutavate hüvitismeetmete äh, vallas. järgmisel slaidil on kujutatud prioriteetseid koridore. meid huvitab eriti äh, tu-, Põhjamere tuuleenergia koridor sest äh, ka see kuulub Euroopa suurte projektide hulka ja loomulikult äh, peab see olema esimene samm ähm, niinimetatud high grade'i mm, vallas. tegemist on koridoridega, mis peaksid äh, tooma mm, Vahemere piirkonnast energiat Lõuna-Euroopasse. väga oluline, oluline on ka see poliitiline aspekt, et seal, kus me toodame elektrit, seal tekivad töökohad, inimesed jäävad nendesse piirkondadesse ja ei rända Euroopasse, see on ka väga oluline äh, küsimus äh, ja see on ka väga oluline, võttes arvesse praegust olukorda äh, Põhja-Aafrikas. ja sellised projektid on äärmiselt olulised, see peaks olema esimene samm äh, selleks, et äh, me saaksime ehitada neid suuri äh, elektrienergia magistraale, mis oleksid väga kasulikud nii e, inimestele, kus äh, seda elektrienergiat on võimalik toota, kui ka neile inimestele, kes seda energiat siis kasutavad. me näeme siin, on ära defineeritud need koridorid, mida tuleks luua liikmesriikide ja vahel ette on nähtud ka siin paljud uued ühendused. meie jaoks tundub, et see on üpris tagasihoidlik kava, minimaalselt kuus tuhat megavatti. Prantsusmaaga on näiteks ida, Pürineede idaosas ja me üritame Prantsusmaaga luua ka ähm, merekaablit, kuhu oleks ühendatud ka Itaalia. teine oluline element on rahastamine, mis puudutab uusi rahastamisvahendeid, siis on neid need väga vajalikud, sellepärast et tegemist on väga keerukate piiriüleste projektidega, vaja on väga spetsiifilist rahastamist, võib-olla ka järk-järgulist rahastamist. võttes arvesse, et äh, kõik need, nende projektide elluviimine ei ole veel täiesti kindel ja see tagaks ka selle, et äh, operaatorid äh, opereeriksid jätkusuutlikult Äh, et oleksid tagatud stabiilsed äh, tariifid. ma kujutaks, kujutan endale ette, et äh, Euroopa tasandil võiks olla ka vastav seadusandlik ettepanek, kus pandaks paika kulud, see on ette nähtud juunikuus sellise ettepaneku vastuvõtmine. kui me räägime kuludest, siis on kolm kulude tüüpi. ühelt poolt tariifid, kaasopereerimine, kaasopereerimiskulud, neid on need osad, mida on võimalik kontrollida, sest praegusest mehhanismist ei piisa. me vajame kompenseerivat mehhanismi vastavate piirkondade jaoks. Mm, see ei puuduta mitte üksnes ühendusi sest tegemist ei ole mitte üksnes riikide võrkude ühendamisega, vaid äh, ka siseriiklike võrkude parandamisega. meil on vaja konkreetseid tähtaegu ja meetmeid kõigi nende aspektide jaoks. Äh, tegemist on väga hea mõttega. Mm, et meil oleks selline äh, üks pöördumiskoht, vaja on luua ka finantsstiimuleid selleks, et neid investeeringuid oleks võimalik õigeaegselt teha ja oluline on ka see, et seda käsitletaks prioriteedina, ehm, e-, et parandatakse siseriiklikke võrke, et kaoksid ära pudelikaelad ja oluline on muidugi ka riikidevaheliste ühenduste parandamine, näiteks Hispaania ja Portugali võrkude parem ühendamine vaja on objektiivset ühendust ka mm, eh, Prantsusmaa ja Hispaania vahel kuue tuhande megavati ulatuses. ja selge peab olema see, et see ei vii mitte kuskile, kui meil ei ole konkreetseid instrumente eh, nõudluse suu juhtimiseks, eriti mis puudutab tippkoormuse aegu, aitäh! aitäh ja järgmisena annan ma sõna härra Karl Elfstadiusele, kes äh, on ABB äh, Group Senior Vice President. palun, teil on sõna. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast! mina räägin intelligentse võrgu väljatöötamisest kui me vaatame, millised on energeetikaalased prognoosid aastateks kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kolmkümmend, siis eeldatakse, et elektrinõudlus kasvab kaks korda kiiremini kui esmase energia vajadus ning rohkem kui viiskümmend protsenti vajalikest investeeringutest tuleb teha just võrku ning see tähendab seda, et äh, paljudel Euroopa ettevõtetel on väga suuri võimalusi. kui me vaatame intelligentset äh, võrku, siis annab see võimalusi jätkusuutlikuks äh, elektri tootmiseks, vähendatakse CO2 emissioone, kasutatakse energiat tõhusamalt, kasutatakse rohkem taaskasutatavaid energiaallikaid ning võrk muutub turvalisemaks ja usaldusväärsemaks kuid äh, raske on äh, tasakaalustada just taaskasutatavate energiaallikate osakaalu, kuivõrd nad on äh, nii-öelda lenduvaks osaks ja öö, samas peavad moodustama osa öö, võrgust. ja öö, siis on tähtsaks öö, küsimuseks äh, ka liikuvus, õigemini selle puudumine, kuigi see ei ole otseselt seotud energia endaga. kui äh, me vaatame, millised on äh, kaasaegsed majad, mida köetakse nii-öelda intelligentsel moel, siis saavad nemadki kasutada neid uusi intelligentseid võrke ja kasutada elektrit sellistel kellaaegadel, kus see on odavam tarbijatele toovad intelligentsed võrgud äh, kaasa äh, eeliseid, kuid äh, me ei räägi siin mitte ainult tehnilistest üksikasjadest, vaid ettevõtlusmudelist ja regulatiivsest raamistikust üldiselt. enamik küsimusi, enamik probleeme, mis tuleb lahendada, on seotud jaotusvõrguga. võrk on Euroopa elektrituru selgrooks ning selleks, et taaskasutatavat energiat maksimaalselt ära kasutada, tuleb seda õigesti tasakaalustada ja võimaldada selle kasutamist kõikjal piiriüleselt. ning meil on vaja välja töötada tead-, teatud tehnilised lahendused, välja töötada uued ettevõtlusmudelid ja kohandada regulatiivset raamistikku selliselt, et me neid ettevõtteid võiksime toetada. ja nende küsimuste lahendamisse peavad olema hõlmatud kõik sidusrühmad see tähendab seda, et kommunaalteenuste pakkujad äh, ja ettevõtted, regulatiivasutused ja valitsusasutused, suured ettevõtted ja väikesed ettevõtted, äh, teadlased ja teised peavad kõik tegema omavahel koostööd. sest äh, intelligentne võrk nõuab mitmeid innovatsioone, kuid toetab samas tööstuslikku arengut, tööstuse arengut ja tooksin siin kaks näidet, äh, millega praegu toe-, äh, töötatakse, esimene neist on äh, Stockholmi kuninglik sadam ja teine ja Jõetimaa intelligentne võrgustik intelligentne võrk on globaalne kontseptsioon, kuid kindlasti tuleb kohalikul tasandil kasutada sobivaid äh, teejuhte või teekavasid, sest äh, ülesanded ja väljakutsed on regiooniti erinevad ja seetõttu peab iga riik välja töötama oma teejuhi või oma eh, tegevuskava, tarvis on eemaldada erinevad õiguslikud ja regulatiivsed eh, tõkked, selleks et oleks eh, võimalik motiveerida jaotussüsteemi operaatoreid ja tarbijaid ka kasutama neid intelligentseid lahendusi. Euroopa tasandil tuleb välja töötada tugev ja tõhus jaotusvõrgustik, ülekandevõrk, mida tuleb äh, arendada selleks, et toetada Euroopa turgu ja sellest tööst peavad osa võtma ka tootjad ise, et plaanis tõesti kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat. lisaks sellele peab Euroopa Liidu raamistikus üht-teist muutuma. tähtis on, et meil oleksid aktiivsed jätkumeetmed, mis järgnevad kõikidele kohalikele algatustele intelligentne võrgustik, intelligentne võrk peab aitama meil ära kasutada ehm, me peame seda ära kasutama, kui me hakkame looma uusi ettevõtteid selleks, et eh, saada maksimaalselt innovaatilisi lahendusi. Need innovaatilised lahendused eh, nõuavad eh, ka muidugi raha ja vajalike vahendite leidmine on üks tähtsamaid ja keerulisemaid ülesandeid. samuti on äh, võrguga seotud äh, teadusuuringud ning me loomegi praegu EIT-ga IC Inno Energy seost tegemist on Euroopa ettevõtete jaoks väga suure võimalusega. meie Euroopas oleme sellises äh, olukorras, kus me saame võtta juhi rolli. suur aitäh! bedanke mich sehr, sehr herzlich und darf weitergeben direkt. Aitäh. Äh, äh, ma annan äh, sõna doktor Eckart Rösterile. palun, teil on sõna ja, vielen Dank für die Einführung. aitäh selle sissejuhatuse eest, ma tahaksin sissejuhatusele lisada seda, et äh, me tegeleme eelkõige uute energiaallikatega, äh, mitte üksnes äh, tuuleenergia generaatoritega. järgnevate minutite jooksul sooviksin ma teile, palun, kas kellelgi on küsimus? ei ole küsimust teile, palun jätkake, ütleb esimees siin äh, soovitakse sõna juba enne, kui ollakse ruumi sisse jõudnud. ma tahaksin teile tutvustada ähm, Euroopa võrgu-uuringut, ähm, mille viis läbi Greenpeace, kus keskenduti ajavahmikule aastat kaks tuhat kolmkümmend kuni kaks tuhat viiskümmend. taustaks on see, et äh, Greenpeace on välja töötanud niinimetatud energiarevolutsiooni stsenaariumi, mis on võib-olla teada osalejatele äh, aga seejuures ei arvestanud võrgu infrastruktuuriga ja meie ülesandeks oli siis täpsemalt just seda aspekti uurida. me töötasime välja äh, Euroopa võrgumudeli, siin on ka see pilt ja meie lähenemine oli selline, et me ühelt poolt kontrollisime varustuskindlust, võtsime viimased nelikümmend aastat, vaatasime, milline oli olnud ilm ja äh, valisime välja just erandolukorrad ja siis me vaatasime, et milline on olukord e, uuenevate energiaallikate ja nende integreerimisega ja tegelesime terve aasta sellega ning e, eesmärgiks oli, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend rohkem kui kuuskümmend protsenti peaaegu seitsekümmend protsenti tuleks ähm, uuenevatest energiaallikatest, et ei kasutataks enam tuumaenergiat äh, Euroopas ja et vähem kasutatakse äh, söe mm, baasil e-, elektrienergia tootmist ja see oligi siis meie uurimise läbiviimise alus. üks asi oli see, et me nägime, et kui priorit-, prioriteediks pidada uuenevaid äh, energiaallikaid ja minna riikide piiridest kaugemale on võimalik äh, väga palju saavutada, ilma et oleks vaja võrguühendusi äh, muuta. ning teine punkt, millest tahaksin rääkida, on see küsimuse püstitus, et mida saab teha Äh, võrgu väljaehitamise kaudu ning teine, äh, teiselt poolt, et mida saab teha koormuse jaotamise kaudu ning äh, näha oli, et suhteliselt odavalt saab võrgu väljaehitamisega mm, tulemusi saavutada. et me saame positiivselt mõjutada nii uuenevate energiaallikate kasutamist, aga ka, mm, aga ka varustuskindlust. varustuskindluse puhul oli näha, et eriti just need olukorrad, kus äh, mitu päeva järjest äh, ei olnud võimalik tuuleenergiat to-, äh, toota, et selliste olukordadega ei saa ka salvestite abil hakkama. hoolimata sellest mängivad tulevikus salvestid olulist rolli, mängib olulist rolli ka koormuse jaotamine, sellepärast et väga oluline on Äh, sellepärast, et ei ole võimalik väga palju võrke välja ehitada, kuna planeerimisfaas on väga mm, mm, pikk. see võrk, mis me siis äh, välja töötasime, näitab äh, siin on näha, et mida oleks vaja muuta, esmalt oleks vaja muidugi võimalikult palju optimeerida ning olemasolevat taristut veelgi rohkem välja ehitada, aga me näeme siin et vaja on Lõuna-Euroopast Kesk-Euroopa suunal eh, rohkem ühendusi välja ehitada ja teine koht, kus on vaja ühe, uusi ühendusi luua, on eh, Põhjamere piirkond. ja me nägime, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend oleks vaja ehitada uusi eh, ühendusi saja tuhande kilomeetri ulatuses ja umbes seitsekümmend miljardit läheks selleks ja siin on siis äh, see uus võrgustik ja nii, nagu see näeks välja aastal kaks tuhat viiskümmend, kahe tuhande kolmekümnenda aastani oleks vaja suhteliselt vähem investeeringuid, kuni aastani kaks tuhat viiskümmend oleks minu meelest võimalik äh, energiat toota Euroopas sajaprotsendiliselt uuenevatest energiaallikatest, aga vaja oleks väga suuri investeeringuid ja vaja on täiendavaid jõupingutusi ka näiteks energia kokkuhoiu vallas. ma tahaksin kokku võtta oma jutu ja ütlema, et, et uuenevate energiaallikate kasutamine peaks piiriüleselt Euroopas prioriteediks olema, me peame täiendavaid jõupingutusi tegelema energia kokkuhoiu vallas, et iga kilovatt-tundi, mis meil õnnestub kokku hoida, ei ole vaja toota ja seda ei ole vaja ka transportida, vaja on ehitada uusi elektrivõrke, aga selleks on vaja tootmist optimeerida ning olemasolevat taristut kasutada. me juba nägime, et, et et äh, nõudluse haldamine on väga oluline, sellepärast et me ei saa piisavalt kiiresti uusi võrke ehitada. ning äh, Supergrid ja elektrimagistraalid, nendest me juba kuulsime, et neid on vaja selleks, et äh, tasakaalustada energia tarbimist Euroopas, et kui see on võimalik, siis äh, õnnestub meil ka kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks minna üle süsteemile, kus äh, enamuses to toodetakse elektrienergiat uuenevatest energiaallikatest ja gaasist äh, gaasist seal, kus meil on vaja paindlikke elektri tootmisvõimalusi koos, koos uuenevate energiaallikatega gaasi puhul ei äh, suu-, ei pea suurenema ka selle kasutamise osakaal võrreldes ähm, praeguse olukorraga. meie arvates on vaja teha täiendavaid uuringuid Euroopa Euroopa võrgu andmed tuleks avalikustada selleks, et selliseid sõltumatuid uuringuid oleks üldse võimalik läbi viia. Te võite meie võrgu-uuringu alla laadida meie koduleheküljelt ja hiljem ma vastan meeleldi ka teie küsimustele, aitäh! aitäh ka teile, ma tänan ka kõiki äh, kolleege. mul on väga hea meel selle üle, et te aega nii hästi kasutasite, meil on sellest väga palju kasu järgneva arutelu puhul ja nüüd ma annan sõna härra Vladimir Tošovskile, kes on Chipsi direktor. palun, teil on sõna. kui Vážené pán, vážené paní, vážení páni. Suur tänu, daamid ja härrad. Minu jaoks on suur privileeg võtta täna sõna teie komisjoni ees. minu nimi on Vladimir Tošovski, ma olen Tšehhi äh, põivurguettevõtja nõukogu esimees Elektrienergia tootmisel on pika traditsiooni Tšehhi Vabariigis. Seda on alati välja arendatud kui ühte süsteemi ja selle põhieesmärgiks oli tarnida elektrienergiat kõikidele, kes seda vajavad. Tarnimine elektrienergia piisava koguses kakskümmend neli tundi päevas, kolmsada kuuskümmend viis aast-, äh, päeva aastas ja seda taskukohase hinnaga. kui me vaatame, milliseid dokumente on sellel teemal viimastel aastatel vastu võetud, siis näeme, et, et nendes dokumentides äh, on teinekord raske leida eesmärki, et tarned elektroneerivad kõigile, kes seda vajavad. ma arvan, et seda eesmärki te nendest dokumentidest ei leia kuid pärast kahe tuhande üheksanda aasta gaasikriisi varustuskindluse teema on olnud arutelu objektiks, on kehtestatud mitmed eesmärgid süsinikuvaba elektrienergia tootmiseks ning taastuvenergiast elektrienergia tootmiseks kas on võimalik, et me oleme loobunud oma põhilisest eesmärgist tagada kvaliteetne energia kõikidele, kes seda vajavad? ei, seda me pole teinud. kuid me ei tohi unustada asjaolu, et eh, elektritööstus peab tegutsema ühte tervikuna. elektrienergiat on raske salvestada ja seetõttu tuleb tagada tasakaal pakkumise ja nõudmise vahel. see tähendab seda, et nõudlus määrab, kui palju elektrienergiat toodetakse. see on äh, põhimõte, millest elektrienergiatööstus lähtub. kui me räägime äh, taastuvenergia, siis äh, see ei sõltu nõudlusest, vaid selle elektrienergia liigi kättesaadavust, kas päike paistab, kas tuul puhub kõik te olete kindlasti külastanud paljusid elektrijaamu. kas te olete ka küsinud äh, inimestelt, milliste jõujaama nad eelistavad? ma tooksin teile oma näide, et päikeseenergial töötavad, miks mitte inimesed ütlevad, see on keskkonnasõbralik moodus ja ähm, keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmise toetamine on üks meie põhieesmärke äh,. tuuleenergial töötavad hüdroelektrijaamad, nende osas on inimestel kahtlusi, sest vastavad tammid liiguvad maastikku, äh, kivisööle ei, tuumajaamadele päris kindlasti ei, pärast Jaapani sündmusi gaasil töötavad elektrijaamad võib-olla, kuid äh, päikeseenergial tootavad rajatised ei suuda kunagi tagada piisaval hulgal elektrienergiat ma ei lasku siinjuures üksikasjadesse, sest need üksikasjad on väga tehnilised, ma võin rääkida äh, erinevatest energiatootmise võimalustest, kuid me ei ole praegu ülikooli loengus. meie valdkonnas äh, töötavad vastavad eksperdid nende küsimustega. meie põhiline eesmärk on tagada äh, kõrgel tasemel varustuskindlus kui me vaatame, millised on meie elektri ülekandevõrgud, kui me inimestelt küsime, siis nad ütlevad ei neile. Need öö, ähm, ülekandeliinid on inetud, rikuvad maastikku, tekitavad elektromagnetilist välja, mis võib olla tervisele ohuks mõnikord rahvas ütleb vastuskeele küsimusele jah, okei okay,, aga mitte minu tagahoovis ma olen rääkinud sel teemal oma kolleegidega põhivõrguettevõttes ja nad ütlevad, et nad on kogenud samasuguseid vastaseid. terves Euroopas on see probleemiks. samas aga kõik soovivad, et elektrienergia oleks kättesaadav kogu aeg ja eksperdid peavad selle probleemi lahendama. ja me peaksime nüüd neilt avalikult nõudma, et nad tagaksid elektrienergia tarned kõigile Euroopa Liidu energeetikapoliitika peamiseks strateegiliseks eesmärgiks ja ka liikmesriikide eesmärgiks peaks olema tagada piisavalt elektrienergiat kõikidele, kes seda vajavad ja seda kvaliteetset energiat kakskümmend neli tundi päevas, kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas, nagu ma juba varem mainisin. ja seetõttu ma pakuksin välja uue strateegilise eesmärgi ette valmistada Euroopa Liidu energeetikasüsteemi äh, selle ambitsiooniga eesmärgi saavutamiseks, et tagada äh, teatud protsendimäär taastuvenergiale meie energialiikide kombinatsioonis. aga seda ainult siis, kui meie ülekandesüsteemid on valmis taastuvenergia edastamiseks, suudame me saavutada need eesmärgid. praegune ülekandevõrk ei ole valmis Äh, taastuvenergiast toodetud elektrienergiat vastu võtma. ja me ei saa ju äh, vanusüsteeme kõrvale heita, me peame neid kaasajastama, uuendama. samas ei tohi unustada, et on oluline lihtsustada menetluskorda ning äh, kiirendada lubade andmise süsteemi tavaliselt kulub kuni kümme aastat vastava loa saamiseks. ja kui selles osas muudatusi ei tehta, siis võib tekkida oht, et Euroopas saabub pimedus. suur tänu ja järg, vaban-, järgmisena annan ma sõna proua Andrea Tširlitšovale, kes on Euroopa gaasioperaatorite äh, ülekandesüsteemi äh, nõunik ning me hakkame tegelema nüüd gaasiküsimustega, kuulame kahte eksperti, nii et palun, proua Tšerlikova. tere päevast kõigile! lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. aitäh, et äh, lasete mul äh, täna rääkida Euroopa ülekandesüsteemide operaatoritest gaasi jaoks ning äh, see puudutab ühtlasi kolmandat energiapaketti ja seetõttu on meie tänane üritus tähtis ning äh, meie oma ettevõttes oleme samuti analüüsinud äh, infrastruktuuri vajadusi lühi-, lühemas ja pikemas perspektiivis. praegu äh, esindab Enso kolmekümmend kolme ülekandesüsteemi operaatorit, äh, gaasiülekandesüsteemi operaatorit kahekümne kahest riigist. ja enne, kui ma lähen oma esitluse juurde, enne kui hakkan rääkima taristu arendamisest ja vastavatest prioriteetidest, tahaksin ma rääkida äh, nendest äh, küsimustest, mida on tõstatatud viimastes komisjoni teatistes, kus samuti on räägitud, millised on taristu prioriteedid. kui me räägime taristu arendamisest tuleviku tarbeks, siis tavaliselt äh, võetakse Öeldakse, et eesmärgiks on adekvaatse, integreeritud ja usaldusväärse energiavõrgustiku loomine. kahtlemata on oluline, et kõik saaksid äh, eesmärkidest õieti aru, ühtemoodi aru ja et kõik saaksid ka ühtemoodi aru sellest, mida tähendab adekvaatne. selle mõiste saab määratleda ennekõike turg, kuid me arvame, et sellest hoolimata äh, võib äh, selle definitsiooni puhul kaaluda ka olemasolevaid spetsiifilisi tarnekindluse alaseid probleeme ja sellisel juhul tuleb vastu võtta ka poliitilisi otsuseid ja võtta arvesse seda, milline on reaalne gaasitarne potentsiaal ja kas gaas on konkurentsivõimeline. kui me räägime sellest, milline peaks olema taristu, siis me räägime ka Euroopale huvi pakkuvatest äh, projektidest ja äh, seetõttu peame rääkima ka sellest, et tuleb äh, vältida erinevate konkureerivate projektide diskrimineerimist. kolmandaks peab adekvaatsus tähendama ka jätkusuutlikku rahastamist ja jätkusuutlikke regulatiivaspekte kuid alati need tingimused täidetud ei ole. ja sellega jõuangi ma regulatiivosa juurde, selle juurde, mida teeb liikmesriik. ei ole võimalik äh, tagada adekvaatset, integreeritud ja usaldusväärset üle-euroopalikku, äh, üle-euroopalist võrgustikku, juhul kui kõik äh, liikmesriigid ei tee ära oma osa. ning ennekõike tähendab see tariifide kasutamist mida liikmesriik reguleerib, on väga oluline, et kolmandas paketis välja toodud põhimõtted, kus räägitakse erinevatest stiimulitest, leiaks ka rakendust. eelmise nädala konverentsil esines kolm esindajat kolmest liikmesriigi regulatiivasutusest, kuid tegelikult äh, ei eh, osanud mitte keegi neist öelda, milliseid eh, stiimuleid nad eh, pakuvad turuosaliste motiveerimiseks vastavalt kolmanda paketi nõuetele. mis puudutab pikaajalist arengut, seda, millised peavad olema regulatiivaspektid pikaajalise taristu arenduse huvides, siis ehm, tuleb kasutada uusi võrgukoode ning samuti äh, ning samuti uusi äh, regulatiivraamistikku puudutavaid reegleid, mis äh, pikemas äh, plaanis mõjutavad tarnekindlust ja ka hindu ja kokkuvõttes mõjutab Euroopa visiooni üle-euroopalisest gaasivõrgustikust ennekõike just nimelt riigi tasandi reguleeritus. komisjon on oma teatistes rääkinud ka võrgu arengu hõlbustajatest ja ma tahaksin selle kohta samuti öelda paar sõna. paar sõna gaasiülekandeoperaatorite seisukohast komisjon on väga huvitatud regionaaltasandi koostööst ja ma mõistan täielikult, miks see on nii oma kogemuse põhjal rõhutaksin ma, et kohustuslik regionaalne koostöö ei pruugi siiski anda mingeid ees, mingeid tulemusi, kuid tihti oodatakse, et ka kohustuslikus korras ta annaks tulemusi. tulemusi ei ole sellepärast, et ei ole ühist visiooni ja kõik sidusrühmad, kes on hõlmatud, ei soovi seda koostööd teha, sest neil on erinevad eesmärgid ja seetõttu tuleb algusest peale selgitada, millised on sidusrühmade rollid ja milline on nende vastutus ning kogu koostööprotsess peab olema läbipaistev. mis puudutab erinevate loa andmise menetluste ühtlustamist, siis tähtis on see, et uued õigusloomelised äh, projektid äh, ei tekitaks nõndanimetatud äh, uut või teist taristuprojektide liigat. tihti tihti püütakse luua riigis selliseid suuremaid projekte, mida saaks nimetada Euroopa huviga projektiks ja neid projekte äh, koheldakse äh, teisiti, mõnikord tekivad viivitused ja kokkuvõttes äh, ei ole neil, ei ole ähm, neil äh, olulist kasutegurit see puudutab ka väiksemaid projekte, mis omavahel võistlevad sest kahtlemata on suurtele taristuprojektidele mõnikord ka äh, alternatiivseid väiksemaid projekte, aga tähelepanu saab reeglina suurem projekt. veel üks äh, meetod, mida komisjon on ära maininud, selleks, et tööd edendada, on äh, kulude jaotamise meetod selle abil võib lahendada äh, teatud kindlaid probleeme, kuid ma arvan, et elektri ja gaasi küsimust tuleks käsitleda erinevalt. tähtis on see, et tõesti rakendatakse seda stiimulite mehhanismi, mida ma enne mainisin, sest juhul, kui seda tehakse ja tehakse õigesti, siis väheneb vajadus äh, kulude jaotamise meetodi järgi, mis on Euroopa Liidu tasandil välja töötatud, vähemalt gaasisektoris äh, on see tõsi. peale selle on räägitud uutest innovatiivsetest äh, rahastamisvahenditest ning kahtlemata me tervitame seda algatust. kuid usume samas, et tarvis on analüüsida, milline on nende rahastamisvahendite pikaajaline mõju taristutele selgelt tuleb eristada ähm, regule-, reguleeritud ja reguleerimata äh, taristuid ja ka vastavaid äh, projekte ning äh, ei tohiks karistada reguleeritud Euroopa huviga projekte ja võib-olla ei tohiks ka liigselt kiirustada nende uute rahastamisvahendite kindlaksmääramisel, sest kui meil on olemas eh, stiimulite mehhanism, siis eh, võib-olla muutub eh, see, kuidas me näeme vajadust muude vahendite järele. kahjuks ei ole mul väga palju aega, aga lubage mul teile näidata, mismoodi meie saadame turule signaale? signaale selle kohta, mida taristu vajab. me oleme välja töötanud kümneaastase võrgu ähm, arendamise plaani, viimane selline plaan tuli välja seitsmeteistkümnendal veebruaril ja juba oleme me alustanud ka konsultatsiooniprotsesse sellesama plaani kohta. tegemist on laiapõhilise, laiapõhise analüüsiga, mis puudutab Euroopa taristuid. seal räägitakse võrkude vastupanuvõimest ja analüüsitakse võrke kolme erineva eh, stsenaariumi valguses ja kui te olete huvitatud eh, sellest raportist, siis võite selle leida meie kodulehelt või eh, siis osaleda töötoas, mis peetakse neljapäeval. aitäh! Äh, suur tänu, Janu ja, ja viimasena esimesest äh, rühmast saab sõna Jan Tšadam, kes on ka äh, System SA, SA juhatuse liige. Mr Chairman, ladies and tänan, tere pärastlõunat, daamid ja härrad. tänan küllakutse eest ja võimaluse eest tutvustada teile äh, vastava tööstussüsteemi seisukoht. mina eh, esindan Gas System, eh, mis on eh, täiesti sõltumatu ja uute omandisuhendega. mul on lühike ettekanne valmistatud ette inglise keeles, kuid kasutades seda suurepärast süsteemi siin, ma lähen üle poola keelele. daamid ja härrad aitäh, ma sooviks esmalt rääkida mõningatest mõtetest, mis Kesk-Euroopas on. kui te vaatate seda slaidi, siis te näete, et gaasi osas kõik meie varustusallikad on idas ja gaasi transporditakse lääse, läände ja mm, meil on tõesti äh, mm, meie varustusallikad on tõesti piiratud. meil on olnud äh, viimastel aastatel korduvalt äh, tarnekatkeid ja aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaheksa samuti on olnud erinevaid kriise. Ähm, veel nelja riigid, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, eh, tarbivad umbes poole sellest gaasist, mida tarbivad eh, tarbib Saksamaa ja palju vähem kui Beneluxi riigid. et siin on näha, millised on meie varustuse piirangud, mis äh, on seotud ka sellega, et me tarbime suhteliselt palju sütt ja et meie infrastruktuur on suhteliselt nõrk. mis, see infrastruktuur on muidugi pärit hoopis teisest äh, ajastust ja meie piirkonna jaoks on äärmiselt oluline äh, suurendada varustuskindlust, äh, luua tingimused selleks, et laiendada gaasiturgu, sest me oleme väga teadlikud sellest, et Ehm, see potentsiaal on olemas, kui me vaatame nüüd peamisi arengutegureid eh, Kesk-Euroopas, siis on siin selge korrelatsioon sellega, mis on kirjas Euroopa ehm, poliitikates, esmalt kliimapoliitika, eh, eesmärgiks on ju vähendada kasvuhoonegaaside heidet, ehm, loomulikult on eh, tegemist ähm, suure potentsiaaliga gaasituru jaoks äh, ja see on seotud äh, uute äh, gaasielektrijaamade ehitamisega. teiseks kõik, mis puudutab varustuskindlust ja loomulikult siis on oluliseks teguriks ka Euroopa infrastruktuuripoliitika mõju, kus ähm, tegeldakse turu laiendamisega, nagu näiteks BMIP-i projekt, kus on tegemist Balti riikide gaasitoru loomisega. milline on meie siseriiklike äh, operaatorite vastus nendele ühenduse väljakutsetele? me oleme teinud äh, suuri jõupingutusi, eriti viimasel kahel aastal, selleks, et äh, muuta täielikult äh, äh, Poola ja Kesk-Euroopa gaasitaristu, äh, gaasitaristut. meil on kaks suurt tarneallikate mitmekesistamise projekti, esimene on väga lähedal Saksamaa piirile, tegemist on loodusliku gaasi, maagaasi terminaliga, see projekt on juba alanud, me parasjagu äh, kavatseme ka laiendada kõiki sadamaid, nii mm, ja ette on nähtud selle projekti lõpetamine kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. praegu me oleme suutnud ajakavast täpselt kinni pidada. nii et tööd on liik-, edenenud vastavalt äh, kavale, mis koostati projekteerimise faasis. ja teine projekt, mille nimeks on Baltic Pipe see on siis äh, põhja-lõunasuunaline koridor, mis äh, ühendab äh, Skandinaavia riike kogu Euroopaga või ülejäänud Euroopaga ja tegemist on siis gaasijuhtmega, mis oleks Läänemere äh, põhjas. sel aastal me oleme üritanud ka oma naabritega, eelkõige Tšehhi Vabariigiga võrke ühendada. see on plaanis äh, alates septembrist ja teine projekt on meil kavas Saksamaaga ja selle ähm, maht oleks üks koma viis miljardit kuupmeetrit. Äh, on terve rida äh, projekte, kus äh, on plaanis äh, erinevate probleemide kõrvaldamine. me kavatseme ühendada Poola ja Slovakkia, Poola ja Leedu turud, meil on olemas vastavad lepingud nende riikidega ja nende mm, transpordi äh, et struktuuridega. me praegu tegeleme teostatavas uuringutega ja me hiljem siis hakkame ka tegelema rahastamisega. investeeringud gaasitaristusse Kesk-Euroopas muudavad kindlasti turgu selles Euroopa osas, sest me mõtleme oma naabritele ja partneritele ja loome gaasitranspordivõrgu Euroopas. kõige suurem äh, mitmekesistamisprojekt on see vedelgaasiterminal. me mm, anname selle kõigi meie partnerite käsutusse väga mm, läbipaistvalt, kui nad seda tulevikus kasutada soovivad. see võiks olla väga heaks lahenduseks nendele projektidele, millest ma enne rääkisin, e, e, mis puudutab siis ka võrkude ühendamist Balti riikidega ja Lõuna-Euroopas. me soovime luua ka mm, põhja-lõunasuunalist koridori loomulikult eh, ei ole tegemist uue transiitgaasijuhtme ehitamisega, vaid tegemist on olemasolevate süsteemide pikendamisega. me eh, parandame oma riigis olevat taristut ja parandame siis ühtlasi ka kogu Euroopa taristut ja see loomulikult annab meile ka uusi võimalusi, nagu näiteks eh, ma loodan, et on võimalik kasutada Nabucco gaasijõhet ja lõpuks sooviksime me laiendada ka konkurentsi turul, me sooviksime gaasi hinda alandada, sest äh, üksnes nii me saame tagada, et äh, kõigi tarbijate ja ettevõtete jaoks oleksid hinnad äh, soodsamad. tulevikus on kindlasti ka teisi võimalusi, nagu näiteks kildagaas me äh, teeme tööd ka selle projektiga äh, koostöös teiste ettevõtetega. kuna meil on väga vähe aega, siis me võiksime väga palju nendest äh, projektidest rääkida, aga ma läheksin siiski nüüd üle ähm, järelduste juurde, mis on väga olulised. Ähm, võttes arvesse neid projekte, mida praegu ette valmistatakse nii Euroopa Komisjonis kui parlamendis, vaja on tulevikus unustada ära tarnepiirangud. vaja on kõrvaldada kõik probleemid energia infrastruktuuris, vaja on saavutada odavam gaasi hind ja kuidas ähm, kasutada ära kogu potentsiaal, mis meil on. loomulikult on vaja luua äh, sobiv kliima selliste investeeringute jaoks, sellepärast et lühi-, suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul on vaja teha väga suuri investeeringuid ja, ja aga meie majanduse seisukohalt oleks see väga kasulik. teiseks võiks ähm, mõelda erinevatele sim-, stimuleerivatele meetmetele, mul ei ole praegu aega neist siin pikemalt rääkida, ja teiseks äh, tuleks mõelda, äh, et toetataks ka projekte, mis ei ole kommertsprojektid. loomulikult peab ähm, turg otsustama nende projektide üle, aga ma mõtlen siin äh, näiteks projektidele, mis võiksid äh, lõimida erinevaid süsteeme, mis esmapilgul võib-olla ei paku majanduslikult äh, ja äh, finantsilisest mõttes piisavat huvi, aga mis võiksid siiski olla huvitavad. meil võiksid olla näiteks ka mitte finantstoetusmehhanismid äh, ja loomulikult ähm, tuleks lihtsustada haldusmenetlusi, tuleks äh, lihtsustada äh, erinevaid äh, reegleid, sest kõik teavad, et kõigi nende projektide ettevalmistamine on väga ajamahukas ja me arvame ka, et meie vedelgaasi terminal, millest me juba rääkisime, et äh, see termin, et sellest terminalist saab väga oluline lüli äh, turu ähm, äh, energiaallikate mitmekesistamises. Äh, rohkem aega mul ei ole, aga ma tahaks ähm, öelda, et pikka aega oli meil Ida-Euroopas olid meil Ida-Euroopas äh, unistused, et me võiksime luua äh, turvalise gaasivõrgu, kus gaas oleks odav ja see võimaldaks meil arendada oma majandust. see on üksnes näide sellest, mida me teeme selleks, et oma unistusi ellu viia. ja me teeme seda teie abiga, äh, kõigi heade mõtete abiga ja heade juriidiliste lahenduste abil saame me kõiki neid unistusi ellu viia, aitäh! ja nüüd me lähme kohe üle teiste rühma juurde, võtame äh, kõigepealt kuulame ära kõik ähm, ettekanded ja siis tuleb arutelu ja teises osas me tahaksime rohkem tegeleda äh, tehnilise, äh, juriidilise, finants rakenduse aspektidega. me oleme siin kok-, Äh, külla kutsunud kaks eksperti. me näeme, te näete, et me parasjagu vahetame kohti siin. kõigepealt ma annaks sõna Ger-, Gerald Kendlerile Austriast. tänan, esimees, võimaluse eest tutvustada meie seisukohti mina vastutan varade juhtimise eest, sealhulgas pikaajaline põhivõrgu arendamine ja ka loa taotlemise menetlus. me praegu tegeleme mitmesaja kilomeetri uute ülekandevõrkude kaasajastamisega ja äh, info, mida ma täna teile tutvustan, äh, põhineb meie kogemustel. kõigepealt ma tahaksin keskenduda loa andmise korral ma tutvustan teile mõningaid praktilisi probleeme ja pakun välja ka mõningad lahendused. kõigepealt, loa taotlemise kord eh, erineb Euroopas riigiti ja seda oluliselt. see on huvitav, sest eh, õiguslik raamistik on üsna sarnane, kui me räägime keskkonnamõjude hindamise nõudest, siis see on enam-vähem samasugune nõue kõikides riikides. kuid eh, selle jõustamine riigiti erinev ja ma tooksin teile paar näide. selleks, et süsteemide vahelise ühenduspunktide määratlemisel äh, Hollandi ja Saksamaa vahel, Hollandi menetlus näeb ette, et see ühenduspunkt määratakse riikliku äh, marsruudikava lõpus, aga Saksamaal on see äh, loa taotlemise korra algus. ja kuna need protsessid erinevates riikides omavahel ei ühildu, kaotame me aega ja see toob kaasa viivitusega projektide elluviimisel. seega meie ettepanek äh, lahenduste osas, mida võiks ka seadusandlus sisse viia, on järgmised. kõigepealt tuleb loa taotlemise korda harmoneerida, eriti süsteemidevaheliste ühenduste jaoks. teine oluline aspekt on see, et Euroopa Liit annab prioriteedi Äh, suurematele projektidele, kaasa arvates nendele koridoridele, kus need projektid tuleb ellu viia. ja tänapäeval on raske leida maatükki, mis on kaitsmata. seega meil on vaja võimalust ehitada ka kaitsealadel ähm, tingimusel, kui vastavad äh, keskkonnamõjude leevendamismeetmed võetakse kasutusele ja see on oluline, sama oluline kui eh, erinevustest ülesaamine loa taotlemiskorras. Te kõik teate, et eh, loa taotlemine protsess on liiga pikk ja ma tooksin paar ettepanekut, mida oleks võimalik ette võtma. kõigepealt see ühe akna süsteem ja selge ajakava. Eh, mitmes riikides on loa taotlemisprotsess mitmeetapiline ja see protsess kestab kaua selleks, et ülekandevõrkusid kiiresti kaasajastada, uuendada, oleks vaja lihtsustatud loa taotlemise korda, kui kasutatakse juba olemasolevaid koridore. meil on palju vanu ülekandevõrke, mida võiks uuendada, kaasajastada, võimsust tõsta ja kasutada neid koridore selleks, et suurendada kogu süsteemi võimsust. oluline teema on ka see, et meil on teaduslikult põhjendatud tervishoiu nõudmised äh, näiteks elektromagnetiste väljade osas. Euroopa Liit juba üheksakümne üheksandal aastal tegi omapoolsed soovitused ja nendest tuleb kinni pidada. meie arvates tuleks äh, kehtestada ainult tõe, teaduslikult põhjendatud piirnormid ja ma tahaksin tõstatada aspekti, mida me oleme sageli kogenud. Äh, väga sageli räägitakse, et meie elektrienergia tootmissüsteem tuleks uuendada, et see oleks madalaga süsinikkusisalduse, kuid äh, elektriliine ehitatakse kohalikul tasandil ja väga sageli kohalikud elanikud on nende ehitamise vastu. ja äh, kui nüüd kohalikke probleeme ei arvestata, kohalike elanike soovi ei arvestata, siis ei ole võimalik probleemi lahendada äh, ja kui me räägime nüüd kommunikatsioonist, väga paljud sidusrühmad, huvirühmad äh, äh, saavad asjast aimu esimest korda siis, kui elektriliin on juba nende, nende tagahoovis püsti pandud ja see on hilja. seega Äh, sidusrühmade igaaegne teavitamine on olulise tähtsusega ja meil on vaja ühist kampaaniat Euroopa Liidus ja naabersriikides ja seda peab toetama Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, äh, rahvusriikide valitsused ja riiklikud poliitikud. kui nad kõik ei tegutse samas suunas, ei ole võimalik leida ka lahendusi. selles mõttes peavad liikmesriikide valitsused teavitama ka riiklikest äh, ülekandekoridoridest. ja mitte ainult poliitilise tegevusvaldkonnas on vaja väga palju ära teha, ka põhivõrgu ettevõtjate puhul on vaja teavitada juba varakult võimalikest projektidest ja seda me oleme sageli teinud ja äh, oleme saanud ka kiiresti tagasisidet ja see on olnud edu, eduallikaks uute ülekandeliinide ehitamise loa saamiseks. Need olid minu ettepanekud loa taotlemise menetluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks ja nüüd ma tahaksin käsitleda rahastamise teemat. käesoleva aasta e-, Euroopa Liidu energiapoliitika äh, eesmärgid on äh, Äh, taastuvenergia integreerimine ja Euroopa Liidu elektrienergiaturu lõimumine. ja seda tuleb saavutada mõistliku hinnaga, tagades töökindla süsteemi ja kindla rahastamise meie põhivõrguettevõtted, kes ehitavad välja need põhivõrgud ja äh, ekspluateerivad need, nad esitavad vastavad arved tarbijatele ja samas nad peavad ligi meelitama ka investeerijaid. sest ja vajadus investeeringute järgi on väga suur. seega pidevalt kasvab nõudlus äh, pikemate ülekandesüsteemide järele ja sellega kaasneb ka vajadus suuremate rahaliste vahendite järgi. samas aga kapital on väga paindlik äh,. aktsiates investeerijad tegutsevad ülemaailmselt ja kui nad näevad, et mõni investeering on äh, huvipakkuv nii tasuvuse määra ja ka riski poole pealt, seetõttu meil on vaja äh, konkurentsivõimelised tasuvusmäärad tagada ja teiselt poolt ka reguleeritud investeerimiskavasid. meie tegutseme reguleeritud turul ja seetõttu regulatiivorganid on meie suurimaks võimaluseks ja sama ka suurimaks ohuallikaks. Äh, äh, kokkuvõttes finantseerimise teema leian ma, et meil on vaja sobivaid investeeringu tasuvusmäärasid, sellised määrased, mis oleksid vastuvõetavad ülemaailmsetele raha- ja kapitaliturgudele. loomulikult äh, äh, mitmetes riikides on juba ähm, äh, kasutatud põhivõrgu pikendamise tasude kehtestamist, kuid samas on meil vaja ka tagada stabiilne regulatiivraamistik. ma tooksin ühe näite. on juba varemgi mainitud et äh, ülekandevõrkude projekti elluviimine sageli nõuab kümneaastast perioodi. Ähm, no parimal juhul kuus aastat. kui me täna käivitame projekti, siis me jõuame lõpuni aastaks kaks tuhat kakskümmend ja me ei tea, milline saab olema olukord kahe tuhande kahekümnendal aastal. seega äh, me seisame silmitsi mitmete riskidega. kui me seisame riski eest, et kümne aasta pärast äh, ametivõimud ütlevad, et see ei ole efektiivne projekt ja me ei investeeri, seega meil on vaja stabiilset investeeringute kliimat ja vastuvõetavaid tasuvusmäärasid, äh, ainult siis on meil võimalik äh, ligi meelitada vajalikke investoreid. selleks, et tagada vajalik kapital projektidele on vaja head regulatiivraamistikku ja häid tasuvusmäärasid. võtaks nüüd kokku kõik need aspektid, eh, mida ma tutvustasin teile täna meie praktiliste kogemuste najal. meil on vaja investeeringute häid tasuvusmäärasid, et ligi meelitada investoreid, meil on vaja stabiilset regulatiivraamistikke ja meie suurimaks probleemiks on põhivõrgu pikendamine ja seda on võimalik ellu viia ainult siis kui meid toetavad kõik tasandid Euroopa Komisjoni tasandist kuni kohaliku poliitiliste organiteni. suur abi oleks ka lihtsustatud loa taotlemise menetlusest äh, olemasolevate koridoride puhul ja tuleb ka tegevuslitsentside andmise korda kiirendada. tänan. aitäh härra Kendlerile ja, ja järgmine kõneleja on doktor Eloi Kolom, kes on haldusõiguse professor Saragossa ülikoolis äh, Hispaanias. palun, teil on sõna. Muchas gracias, señor presidente, estimados miembros de la comisión eh.... aitäh, härra esimees. ma tahaks äh, kõigepealt äh, tänada teid selle küllakutse eest. Äh, ma tahaks kõigepealt rääkida äh, lubade andmisest energia infrastruktuuri võrkude jaoks. Äh, ma kõigepealt käsitleks lubade andmisi menet-, lubade andmise menetlusi ja tahaksin keskenduda kolmele aspektile. esmalt tahaks rääkida, et milline on selliste mm, luba, loa andmismenetluste eesmärk, teiseks räägiksin loa andmismenetluste struktuurist ja kolmandaks äh, Äh, hüvitistele, mida tuleb maksta isikutele, kes äh, otsest kasu äh, infrastruktuurist ei saa. enne kui ma esimest punkti käsitlema hakkan, tahaksin mainida, et on terve rida poliitilisi meetmeid, mis on üle-euroopaliste äh, Eh, energiatranspordivõrkude aluseks. tegemist on eh, tugeva vundamendiga eh, erinevate projektide läbiviimiseks, mis, mida juba planeeritakse. see on välja toodud ka komisjoni teatises, mis käsitles prioriteetset taristut. me peame esmalt analüüsima seda, mil määral seda sellest kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud paketist piisab ja mil määral oleks vaja seda täiendada. Eh, ma jõuan nüüd esimese teema juurde. Ehm, lubade andmise menetluste eesmärke ja osalevad isikud. esmalt eh, tuleb eh, eesmärk täpselt defineerida määratleda tuleb siis energia transpordivõrkude rajamise eesmärgid, äh, tuleb äh, kasutada erinevaid tehnilisi kriteeriume, mis võimaldavad äh, mõista, millised olemasolevad ja planeeritavad projektid peavad olema võrgu elementideks, me peame keskenduma sellele, et mis on loa andmismenetluse eesmärk. see seda on äh, siseriiklikul tasandil võimalik teha üksnes ebapiisaval määral ja seetõttu on meil vaja tegeleda äh, üle-euroopalisel tasandil nende äh, teemadega, seetõttu on meil lepingus ka artikkel viis, lähimuspõhimõte, seetõttu terve rida määrusi määrused seitsesada kolmteist, neliteist ja viisteist äh, on vastu võetud seoses nende mm, võrkudega. kui, kuna tegemist on üle-euroopalise iseloomuga, siis äh, see võimaldab meil äh, paika panna ka see, et millised objektid peaksid osalema neis. Need on need objektid, mis on ära märgitud juba kahe tuhande üheksanda aasta paketis äh, kas võrguoperaatorid, Euroopa, üle-euroopalised võrguoperaatorid ja, ja ka mõned riiklikud operaatorid loomulikult tuleb kõike seda teha koordineeritult. kui me teame, milline on eesmärk ja millised asutused äh, on menetluse, loa andmise menetlusse kaasatud, siis me jõuame äh, teise punkti juurde, et milline on loa andmise menetluse struktuur tegemist on mm, menetlusega, kus peavad olema väga selged eesmärgid ja tuleb tähele panna ka lähimuspõhimõtte järgimist. Men-, loa andmise menetlus peab olema jagatud kahte etappi, ühelt poolt ühenduse tase, kus määratletakse ära, milliste projektidega on tegemist, millised on üle-euroopalised taristud, mida on vaja Euroopa, üle-euroopaliste energiavõrkude loomiseks. ning teine faas, detsentraliseeritud faas, ja seal on tegemist äh, üksikute pro projektide elluviimisega. loomulikult on seejuures tegemist aga ka äh, koordineerimisega Euroopa ja liikmesriigi tasandil. esimene faas toimub äh, Euroopa võrguoperaatorite äh, võrgustikus, äh, kus toimuvad esimesed konsultatsioonis, kuhu kaasatakse kõik osalejad, kuhu kaasatakse ka ACER, Euroopa Energeetika Reguleerijate Organisatsioon. nii et esimeses faasis toimub esimene paindlik koordineerimine koostöös siseriiklike asutustega ja siis jõutakse teise faasi juurde. aga esimese faasi eesmärgiks on, et määratletakse ära projektid, mille elluviimine oleks äh, oluline selleks, et luua üle-euroopalisi transpordivõrke. aga selleks, et seda saavutada, on vaja üksikuid projekte ellu viia ning äh, seetõttu on vaja menetlust edasi arendada, et äh, riiklike ja Euroopa osalejate tegevust paremini koordineerida, et vältida viivitusi, mida siin täna on juba korduvalt mainitud. kahe tuhande üheksanda aasta õigusaktides on ette nähtud, et pädevus, et pädevus on riikidel ja Euroopa asutused tulevad mängu alles hiljem, kui projektide elluviimisel esineb äh, tõkkeid või probleeme. aga ma arvan, et äh, teist faasi tuleks ähm, muuta, eelkõige tuleks mõelda sellele, et äh, äkki oleks seda koordineerimist, äkki peaks see koordineerimine toimuma algusest peale Äh, seoses loa andmise menetlusega, kui, kui projekte mm, on vaja läbi viia koordineeritult. nii et me oleme jõudnud teise faasi, kus siseriiklikud asutused äh, tegutsevad, aga hoolitseda tuleb selle eest, et iga riik oma riigis toimuva puhul tõhususele suurt tähelepanu pööraks ja loomulikult on vaja äh, läbi viia keskkonnamõju analüüs ja loomulikult äh, tuleb kontrollida, et peetaks kinni ühenduse reeglitest et äh, tegeldaks, et peetaks kinni planeerimisreeglitest äh, liikmesriigis. vaja on tagada ähm, info liikumine ühtse äh, koordineeriva asutuse kaudu kui vastutavad oleksid ühenduse ametiasutused, siis algusest peale õnnestuks ähm, tuvastada, et millised on takistused või, või mis põhjusel viibib elluviimine. menetlus äh, loaandmismenetlusi tuleks kiirendada ja see tähendab seda, et äh, siseriiklikul tasemel toimuv lubade andmise menetlus äh, peab olema äh, kooskõlastatud paljude teiste menetlustega, nagu näiteks mm, maakasutus või muud riiklikud õigusaktid. ning kolmas punkt hüvitised. tegelik, te võib-olla arvate, et tegemist on kõrvalise probleemiga, aga selliste taristuprojektide puhul on alati tegemist isikutega, kes on nende vastu, eriti kui nad ise ei saa kasu nende projektide elluviimisest. nii et äh, vaja on maksta kompensatsioone. E, ja lõpetuseks tahaks ma öelda, et ka nendele hüvitiste maksmise, mikstele tuleb e, tähelepanu pöörata juba mm, üle-euroopaliste võrkude planeerimise etapis, aitäh. aitäh ja nüüd ma annaks sõna härra Francois Trevoule, kes on Euroopa Investeerimispanga esindaja ja energiatootmise divisjoni juht. Big problem. It's your turn. Okay, thank you very much um.... aitäh. Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu finantseerimisasutus. see loodi aastal tuhat üheksasada viiskümmend seitse keda koondab kahtekümmet seitset liikmesriiki. tema missiooniks on täita Euroopa Liidu poliitilisi, poliitika eesmärke läbi rahastamise. energiamuutus meile prioriteetseks valdkonnaks oktoobris kaks tuhat kuus ja me keskendusime neljale alale, energiatõhusus, taaskasutatavad allikad, teadusuuringud energiaalased teadusuuringud ning äh, samuti allikate mitmekesistamine ja tarnekindlus, sealhulgas äh, üle-euroopalised energiavõrgustikud ehk TEN-id. täna tahaksime rääkida sellest, kuidas äh, energiavõrke rahastatakse, räägin siin elektriülekande jaotusvõrgust ning gaasiülekandest ja energia juhtimisest ja säilitamisest aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kümme on Euroopa Investeerimispank andnud energiavõrgustikele järjest rohkem laene, alates eh, siis kahest koma viiest miljardist kahe tuhande seitsmendal aastal kuni kuue koma ühe miljardini kahe tuhande kümnendal aastal. see moodustab pool kogu energiaalasest laenuportfellist eh, selle perioodi jooksul. kokku finantseeris Euroopa Investeerimispank ähm, energiavärke kaheksateist koma kahe miljardi euroga laenude abil ning äh, projektid paiknesid kahekümne kolmes erinevas riigis ja kokku rahastati viitekümmet seitset TEN-i ja kaheksakümmend kolme projekti ning äh, viiskümmend seitse TEN-i on siis ühise huvi võrgustikud kokku investeeriti nendesse projektidesse ja riikidesse viiskümmend kuus miljardit eurot. on äh, märkimisväärne, et Euroopa majandus ka, majanduse taastamise kavas on äh, samuti ette nähtud toetusgrandid mitmetele prioriteetsetele projektidele ja äh, need grandid on kaasa toonud suurte projektide märkimisväärselt kiirema täitmise eelmisel nädalal äh, kiitsime heaks rahast, ühe sellise projekti äh, rahastamise, ühe sellise TEN-i rahastamise ühe koma kahe miljon, miljardi euroga ning see puudutab Prantsusmaa ja Hispaania vahelist äh, ühendust Iirimaa ja Walesi vahelist, Eesti ja Soome vahelise ning Malta ja Itaalia vahelist ühendust. lisaks sellele kaalume samaväärseid äh, laene, samaväärset rahastust teistele projektidele, näiteks elektriterminalile Poolas ja lõunakoridori gaasijuhtme projektile. Euroopa, Euroopa Investeerimispank hindab oma lisaväärtust vastavalt kolmele äh, sambale, kõigepealt Euroopa Liidu poliitika, äh, teiseks projekti äh, Äh, finantseerimismeetod ning äh, kolmandaks äh, ähm, finants ja mittefinantskasu, mida Euroopa Investeerimispanga laen annab. Euroopa Investeerimispank seega hindab iga projekti, vaatab, kas see vastab Euroopa Liidu eesmärkidele, kas see on elujõuline majanduslikus, keskkonnaalases, tehnilises ja ka rahanduslikus plaanis. ja mis puudutab kolmandat sammast siis enamik Euroopa Investeerimispanga rahastust, mis läheb energiaprojektidele, mis on läinud energiaprojektidele nelja viimase aasta jooksul, vastab pikaajalise tähtajaga laenude andmise põhimõttele. Neid laene on antud ülekande ja jaotusvõrkudele Äh, ülekande- ja jaotusvõrgu operaatoritele, kes äh, tegutsevad regionaalses või siseriiklikus ähm, kontekstis ning äh, seda raha antakse konkurentsivõimelistel tingimustel. ja laenusaaja saab seda kasu edasi anda ka oma tarbijatele. just nende tingimuste tõttu kuid on ka projekte, neid on küll vähe, mida finantseeritakse vastavalt äh, projekti rahastamise meetoditele, kus ähm, tulevad appi ka öö, äh, projekti enda tulud. lisaks sellele tahaksin ma rääkida energiavõrkude investeeringute vajadustest ja väljakutsetest äh, nimelt oleme me hinnanud, et ähm, Euroopa Liidu äh, energia- ja kliimaalaste nõudmiste täitmiseks on meil vaja kuni aastani kaks tuhat kakskümmend investeerida energiavõrgustikesse umbes kuuskümmend äh, milja-, miljardit eurot, sellest umbes neli, nelikümmend protsenti siis ähm, jaotusvõrkudesse meil on vaja suurendada võrkude mahtu, parandada ka mõõtjate täpsust, vähendada kadusid ning gaasi puhul mitmekesistada tarneallikaid ja tagada tarnekindlust. see on, see on murepunkt, mis seostub ennekõike suurema sõltuvusega impordist. seega on vaja leida uusi marsruute, uusi uusi hoiuvõimalusi. ning meie teel seisab ka kolm tähtsamat tõket, mis võivad investeeringuid takistada, kõigepealt pikk loosaamise protsess, teiseks regulatiivsed küsimused, tariifi struktuur toetab, toetab järk-järgulisi investeeringuid ja varade hoidmist kuid mitte alati ei ole tariifisüsteem välja kujundatud selliselt, et me saaksime investeeringuid teha nii, nagu nõuab kahe tuhande kahekümnenda aasta programm. ja kolmandaks punktiks on muidugi see, et finantskriisi tulemusena on ligipääs pikaajalisele rahastamisele halvenenud ja see laenamine on muutunud ka palju kallimaks. lisaks tahaksin öelda paar sõna loa saamise eh, protseduuri kohta meie viimaste aastate kogemused on näidanud, et loa andmise protseduur, loa andmise menetlus võib eh, investeeringuid eh, tõkestada, sest ta muudab protsessi palju pikemaks, kuid samas on näha ka positiivseid arenguid, püütakse neid menetlusi ühtlustada ning äh, määrus kaks, üks, neli, äh, kaks on andnud uued võimalused äh, sammude kiirendamiseks siseriiklikul ja regiola-, regionaalsel tasandil ning lisaks sellele Äh, tegeldakse nüüd rohkem ka keskkonnaalaste ja sotsiaalsete äh, küsimustega ning on olemas mitmed kompenseerivad ja leevendavad meetmed, nagu äh, üldkulude, üldkuluridade vähemalt osaline peitmine. see on eriti oluline suurte elektrienergiaprojektide puhul. lõpetuseks tahaksin öelda, et investeeringuid energiavõrgustikesse tuleb teha kiiremini ning mis puudutab rahastamist, siis Euroopa Investeerimispank annab ka edaspidi laene kõige parematel tingimustel selleks, et toetada prioriteetseid projekte. reguleeritud äh, ülekande ja jaotusvõrkude mm, operaatoreid. me anname selleks äh, pika maksetähtajaga laene vastavalt äh, energiavõrgu, võrku valitsevale majanduskliimale ning äh, <clears throat> lisaks Euroopa Investeerimispangale on siis Euroopa Liidus välja töötatud ka innovatiivseid instrumente. kõigepealt Euroopa kakskümmend kakskümmend projekti võlakirja algatus. Olli Rehn ja Philipp Maestad kuulutasid selle välja veebruaris ja selle eesmärgiks on luua selline äh, kapitalimehhanism, mis annaks äh, projekti võlakirjadele, kirjadele krediiti võimenduse. ja samamoodi on loodud Margeriidi fond, mis loodi eelmisel aastal ja mis annab, äh, võimaldab rahastamist prioriteetsetele äh, taristuprojektidele Euroopa Liidus. ja kolmandaks on riskide jagamise rahastamisvahend, mis aitab innovatiivseid äh, projekte, näiteks äh, väikeseid elektri mm, salvestamisvõrke. aitäh! Oh, suur tänu! me saime nüüd tohutult palju teavet, ma tänan kõigepealt kõiki eksperte selle eest, et äh, te äh, rääkisite nii lühidalt ja nii täpselt, meil on sellest väga palju kasu, sest me oleme täna tõesti raskes olukorras, aga ma nüüd annaks äh, kolleegidele võimaluse küsimusi esitada, mul on nüüd kümme sõnasoovijat, kas te olete nõus, et me paneme nüüd kõnelejate nimekirja lukku? ja teiseks on mul palve, et igaüks, kes küsimuse esitab, te ei pea siin nüüd kõiki kolleege enam tänama, kes siin üle poodiumil on, ma olen seda juba kõigi teie eest teinud. ja palun keskendume nüüd sellele, et me esitaks ainult küsimusi, et me saaks aega võita, sest ma sooviks, et ähm, võimalikult paljud ekspertidest saaks küsimustele vastata, nii et minu ettepanek oleks, et me piirduks ühe kuni kahe minutiga küsimuse kohta. see ei ole lihtne, aga arutelu võime me pidada veel kord äh, kunagi omavahel. suur tänu mõistva suhtumise eest ja kõigepealt proua Castillo. aitäh, ma, kuna ma olen esimene, siis ma tahaksin siiski kõigile voodiumil olijatele tänu avaldada ja siis ei pea pärast mind kõnelejad seda enam tegema. küsimus on adresseeritud äh, härra Kastadiosele, kes rääkis meile intelligentsetest võrkudest. Äh, komisjoni ettepanekus äh, on intelligentsete võrkude arendamine ette nähtud paralleelselt infrastruktuuriga, aga üldiselt oleme selle teemaga kesken-, tegelenud veel vähem kui äh, komisjon oma dokumendis ja seetõttu sooviksin ma esitada järgmise küsimuse. Äh, võttes nüüd arvesse pri-, pilootprojektide arendamist, äh, mis peavad olema piisavalt ulatuslikud selleks, et me saaksime piisavalt teavet ja saaksime ka mõõta intelligentsete võrkude arendamisega kaasnevat äh, kulude ja tulude poolt, sellepärast et intelligentsete võrkude arendamisega kaasnevad suured äh, kulud, aga teisalt on need äh, hädavajalikud, kui tegemist on näiteks energia transpordivõrkudega. ja keegi peab ju neid arendama Äh, oluline, olulised on et ju väga erinevate asjade jaoks, nagu näiteks äh, elektriautode jaoks ja mm, ja paljude muude asjade jaoks äh, USA-s ollakse väga palju kaugemale jõudnud. USA-s on juba väga suuremahulised pilootprojektid olemas. USA-s, Euroopa Liidus on aga vaja vastavaid investeeringuid teha ning praegu puudub avaliku sektori toetus selliste võrkude arendamisele ma tahaksin küsida, et äh, millises faasis me oleme? kui kaugele me oleme jõudnud, et äh, sellist tulude-kulude analüüsi oleks üldse võimalik äh, läbi viia? kolleeg Veeber, palun. aitäh. minu ainus küsimus on Äh, adresseeritud härra Eckhard Rösterile, kes rääkis meile uuenevatest energiaallikatest. Euroopa Liit muidugi äh, loodab väga palju selliste energiaallikate arendamisest, äh, loodab neljakordistada mm, nende kasutamist, aga Euroopa Liit on ju avatud süsteem, kui tegemist on meie osalemisega majanduse, maailma majanduses ja me peame konkureerima väga äh, karmilt äh, Aasia majandustega, eelkõige Hiinaga kes, kes kolmkümmend kaheksa protsenti oma tohutust majanduse elavdamise kavast on just nimelt ette näinud äh, roheliste energiaallikate arendamisse, nagu näiteks päikeseenergia ja äh, Äh, kõik muud uuenevad energiaallikad ja kasutavad ka kõikvõimalikke dumpinguvorme. Äh, äh, ette on nähtud tohutult palju toetusi, eksporti toet-, toetusi ja selline Hiina eksport Äh, mõjutab väga negatiivselt vastava sektori ettevõtteid Euroopas, kellest väga paljud kannatavad ja paljud ka kaovad. nii et minu küsimus on, et mida kavatsetakse teha selleks, et kaitsta äh, tuleviku tööstusharusid äh, selleks, et valmistada val,, valmistuda tuleviku saabumiseks. aitäh, proua Brent. härra Brüsina, palun, parem vabandust, äh, ütleb äh, esimees, ma ei näinud teid, proua von Bremt. Mijn Duitse collega gebeurt me nog wel eens. Um, voorzitter. Ma olin äh, Saksa kolleegi varju jäänud, et äh, seda vahel juhtub meil olid väga palju kõnelejaid, kes äh, edastasid meile väga palju huvitavat teavet aga mina tunnen puudust äh, sellest, et äh, nende küsimuste lahendamine on äärmiselt äh, pakiline. me ei pea viitama mitte üksnes aktuaalsetele teemadele, Jaapanile, Ida-Aasiale, me näeme, kui sõltuvad me oleme energeetikast ja kui ebakindel on meie varustuskindlus. nii et mis puudutab Euroopat, arvan ma, et intelligentsed võrgud ja supravõrgud äh, supervõrgud on mõlemad äh, prioriteedid, prioriteetsed ja need tuleks järgnevate aastate jooksul välja ehitada. mul on kaks äh, küsimust nendega seoses. esiteks, äh, intelligentsed võrgud, nendest siin mõned esinejad juba rääkisid, aga ma ei tea, milline on aktuaalne olukord, millised on suurimad tõkked nende elluviimisel, kas tõkked on kohalikul tasandil või ähm, võiks ka Euroopa tasand, äh, komisjon ja parlament mängida suurt äh, rolli? ning teine küsimus, see on nüüd äh, kohene reaktsioon sellele, mida ütles härra Trööster seoses uuenevate energiaallikatega, te Teie ettekanne oli väga huvitav, te ütlesite, et ilma energiataristu kohandamiseta ei ole võimalik neid nii palju kasutada, et me peame olema äh, võimelised uuenevatest energiaallikatest tegema meie prioriteet, aga see ei ole veel nii, et äh, kus on takistused, et miks olemasolevate võrkude puhul meil selliseid prioriteete ei ole, et mida me peame Euroopas lühiajalises perspektiivis tegema nende probleemide lahendamiseks, härra Brzežina, palun. Äh, pokud äh, postavime, a mis me postavili jako täna esimees kui me töötame välja oma prioriteete, lähtudes äh, taastuvenergia võimalustest, siis meil jääb ära ainult üks võimalus. ühendada Põhja-Euroopa, Lõuna-Euroopas asuvate energiaressurssidega. meil on vaja selleks investeeringuid, paindlikke investeeringuid, mis täiendaks seda, mis juba on kui näiteks tuul ei puhu või päike ei paista. meil on vaja investeeringuid ka intelligentsetesse võrkudesse ja energia infrastruktuuri, mis oleks suuteline ühendama energiavõrgusid ja salvestama ning kasutama seda mõistlikult. näiteks, kui me säilitame aga traditsioonilised energiaallikad, siis meil on vaja rohkem taolisi süsteemide vahelisi ühendusi, mis tähendab omakorda rohkem investeeringuid kuid need investeeringud saavad olema väiksemad ning taastuvenergiaallikaid kasutatakse kohalikul tasandil äh, ja ei ole vajadust ülekandevõrkudele suuremaid investeeringuid teha. kas keegi on arvestanud, kui suured saavad olema kulutused, kui me tõepoolest suurendame taastuvenergiaallikate osamäära, kas keegi on võrrelnud äh, traditsiooniliste ja taastuvenergiaallikatega kaasnevad kulusid? Äh, Euroopa tarbijad tahavad seda teada, sest nemad peavad kinni maksma need kulud ja ma tahaksin teada saada, millised on võrdlevad andmed. kolleeg Kaarens, palun. Um, comment and a question uh, of the speakers today. suur tänu, esimees. Äh, mitmed sõnavõtjad täna rääkisid sellest, et tuleb ka taastuvenergia allikad ühendada intelligentsete võr-, põhivõrkudega. teised rõhutasid aga varustuskindluse tähtsust, kuid mitte keegi ei rääkinud ühisturu loomise vajadusest. ilmselt kõik arvestavad, et see on paratamatu, mitte sellepärast, et keegi selle vastu huvi ei tunne rääkides taastuvenergia allikatest, selleks, et suurendada nende osakaalu meil on vaja intelligentseid äh, äh, võrkusid, sest nende äh, sisestamine võrku varieerub. kuid selleks, et luua ühisturg, meil on vaja ka füüsilisi süsteemide vahelisi ühendusi. ja mul on küsimus adresseeritud härra Trösterile. ja kus härra Tröster istub? seal esireas Teie oma sõnavõtus rääkisite huvitavalt nõnda supervõrgu loomisest, kasutades ära Põhja-Aafrika päikesepaisted, lootes, et see poliitilise rahutuperiood lõpeb ja samas te rääkisite Põhjamere tuuleenergiast, kui me suudaksime need kaks suurt energiaallikat ühendada Euroopa vankri ette, siis saabub õnnepäev. minu äh, kodupiirkonnas, Läänemere piirkonnas, Eh, ja oli huvitav vaadata sellel slaidil, kogu see Läänemere piirkond, Balti mere piirkond on justkui väljaspoole Euroopat jäänud teie ettevõtte, ette, ettekandekaardil ja seda peaks arvestama. teine huvitav ettekanne oli proua Tširlitšovalt Entsost Te esindate kahtekümmet kahte riiki ja kolmekümmet kolme ettevõtet ja mitte ükski nendest ei ole Balti riikidest, sest äh, Gazprom monopoolses seisundis ei ole huvitatud sellest ja ta ei ole ennast ühendanud ülejäänud Euroopaga ja ma tahaksin nende sõnavõttude arutelude valguses rõhutada, et kui me tõesti tunneme huvi selle supervõrgu loomisest ja ühtse energiaturu loomisest ja nagu varustuskindluse tagamisest ei tohi unustada, et Kirde-Euroopas on veel selline energiasaar jäänud eh, ja kuid tunneb huvi sellest, et integreeruda ülejäänud Euroopa võrguga. proua Riera Madurell, palun. Gracias, presidente, mm, directamente. aitäh, härra esimees ja esitan kohe küsimuse, härra Carvalho. Te rääkisite sellest, eh, kuidas uuenevaid energiaallikaid Põhja-Aafrikast ja nende abil toodetud energiat oleks võimalik tuua Kesk-Euroopasse, et oleks selline lõu, et oleks selline äh, ida-lääne koridor ja, aga kas te olete lõunud ka äh, Äh, põhja-lõunasuunalisele koridorile või äh, ja siis räägiti ka lääne-lõuna koridorist ja siis räägiti kümneaastasest äh, nägemusest, mida me saame teha, et me saaks sellise, selliseid plaane ellu viia. ning proua Tširletšova, mm, millistel foorumitel, kus arutatakse seda, et äh, millised projektid äh, on siis need prioriteetsed projektid? on ju erinevaid, äh, kas tuleks luua mingid uut, uued rühmitused, kes sellega tegelevad? kolleeg Lampe, palun. aitäh kõigepealt üks märkus enne küsimust. ma arvan, et minu kolleeg küsis, et millisel tasandil tuleks mida teha, et ma arvan, et mõlemad tasandid, Euroopa tasand ja ka riiklik tasand peavad oma kodused ülesanded ära tegema. E, e, Euroopas me peame otsustama, et mis on olulisem, kas see oluline ühenduv liin või siis elupaiga direktiiv, et me peame siin komisjonid koos neid probleeme lahendama, aga eh, siseriiklikul tasandil ma võin tuua oma piirkonnast väga palju eh, näiteid, ükskõik, kas tegemist on gaasiga või muude mm, eh, energiaallikatega, ei ole mitte ühtegi algatust, mille vastu kodanikud ei võitleks. ja kindlasti härra Kendler tunneb selliseid probleeme, sest ta rääkis neist Äh, lubade andmise kiirendame, et kuidas me seda saavutaks? Mm, kui tegemist, ma arvan, et mõttekas oleks see, et me teeks, et me menetlused oleksid niivõrd kindlad, et oleks välistatud pärast kohtusse pöördumine meil on ju äh, see kogemus Saksamaal, et kodanikel on võimalus tutvuda eelnevalt äh, äh, erinevate plaanidega, kodanikud ei tule nendega tutvuma ja siis, kui töö lahti läheb, siis hakatakse protesteerima. nii et kui me oma piirkonnas midagi teha tahame, siis alati kodanikud võitlevad selle vastu, et kui kas teie ettepanekud äh, probleemide lahendamiseks, äh, kas neist on tõesti midagi kasu? kolleeg Tikau, palun. tuleb varsti kohale ja nüüd saab sõna härra Odi. aitäh. ma tahaks ähm, teile nüüd edastada selle, mis tunne mul on. kui ma kuulasin meie väga kompetentseid äh, külalisi, siis mind hämmastas äh, see, kui keerukas äh, kõik on. ja ma tahaksin küsida, et kes on võrkude omanik? ja kas me võime Euroopa kodanikele anda kindlustunne, tunde, et meil ei ole ühel päeval täielikku segadust äh, selle osas, et kes on äh, võrkude omanikud. kui näiteks Gazprom ostab seda kõike, mis ta saab, kas meil on mingi määrus, mis keelaks tal seda teha? mul on väga kahju, et meil ei ole vist hinnangut selle kohta, et mis liikmesriikides on toiminud ja mis mitte erinevate äh, elektrivõrkude, raudtee ja maanteevõrkude loomisel, et meil oleks tõesti selline tõeline Euroopa võrkude poliitika, meil on vaja see alles välja töötada, sest halduslik pool on väga keeruline. ma kardan, et äh, tulevikus oleks meil, et öö, äh, selline, et meil võiks olla selline ühtne asutus, kes äh, haldaks kogu meie mm, võrke. minu isiklik tunne on, et kuidas kogu sellest keerukusest oleks kasu kodanikul, see puudutab nii elektrivõrke kui gaasivõrke kolleeg Baltšiitis. kolleeg Baltšiitis, palun. aitäh. me oleme täna kuulnud palju uut. ma pean toetama oma kolleege, eriti härra Karinšit, kes rääkis energiasaartest või katmata aladest, mis tuleb sellest, et meil ei ole ühtset energiasüsteemi me peaksime tervitama otsuseid, mis tehti selleks, et ka Läänemere regioon oleks arvatud ühtsesse Euroopa energiasüsteemi. kuid ma pean ütlema ka seda, et otsuseid tuleb teha kiiremini, meil on vaja plaani. täna üllatasid mind mõned asjad. kui me rääkisime elektrivõrgust siis tuli välja, et me tegelikult ei ole valmis võtma vastu energiat taaskasutatavatest allikatest. me proovime küll igasuguseid poliitilisi meetmeid vastu võtta, kuid praktikas nad ei toimi. on kolm asutust, mis peaksid reguleerima kõige elementaarsemaid põhimõtteid. Nad on seotud gaasisektoriga, kuid kahjuks ei ole neil ühtset lähenemisviisi ja see on ka üks suuremaid probleeme keegi ei rääkinud meile täna ähm, pööratud süsteemist, vastupidisest süsteemist, mille abil saaks äh, tagada, et äh, gaasi piisavalt tarnitakse. meil on sellist süsteemi vaja, me oleme rääkinud sellest juba paar aastat, äh, seda tuleb, äh, see tuleb luua ja sellest tuleb rääkida ka sellepärast, et kui sellist süsteemi ei ole, siis mõned riigid ei ole lääne süsteemidega üldse ühendatud, see on vägagi temaatiline aitäh, minu ettepanek oleks, et ma äh, annan külalistele järjekorras sõna ja annan neile võimaluse soovi korral vastata mõnele küsimusele. kui mõnele küsi-, külalisele küsimusi ei esitatud, siis ta võib ise öelda, et ma, mul ei ole siin midagi öelda, et äh, lähme järgmise külalise juurde kõigepealt härra Ositis, palun, et kui te soovite, siis teil on nüüd võimalus äh, omalt poolt äh, diskussioonis osaleda. Oh, teile esitatud küsimusi, siis äh, härra Alberto Carbajo Hoso, ma ei tea, kus te kõik istute, aga palun, siin, teil on sõna. kõik on istunud mingitele uutele kohtadele, nii et raske on näha, kus esinejad asuvad. minu käest küsiti äh, minu käest küsiti selle kümneaastase plaani kohta. see on äh, esimene samm. esimene samm, mis tähendas seda, et kõikides liikmesriikides pandi kokku mingisugune kondikava, kõigil riikidel pidi olema oma plaan, oma kava ja siis äh, nende alusel pandi kokku üks suur kava õigemini pandi need äh, plaanid kokku ühte sellisesse suurde patta, mis ei ole väga euroopalik asjade ajamise viis, sest äh, paratamatult äh, tekkisid erinevates riikides probleemid, kui nad püüdsid võrke ühildada. ja see tähendab seda, et mõned riigid lihtsalt ei suuda käituda piisavalt proaktiivselt, kui nad planeerivad nad tahaksid muudatusi, isegi mitmeid, aga samas võivad omaenda tegevuse või tegevusetuse tõttu eh, takistada selliste projektide läbiviimist, mis tegelikult on Euroopa projektid. ja seetõttu peaksime me järgmise kümne aasta jooksul paika panema kriteeriumid, järgmise kümneaastase plaani jaoks kohe alguses paika panema kriteeriumid, need peaks paika panema Euroopa Komisjon või keegi teine, ja nende kriteeriumite abil tuleks tagada, et liikmesriigid viivad ellu omaenda plaanid, kuid ka koordineerivad, koordineerivad neid plaane teiste riikidega, kes samuti on asjaosalised. see tähendaks seda, et arvestatakse ka euroopaliku elemendiga. aitäh, härra Elf Stadius, palun. Uh, uh, aitäh kõigepealt tahaksin öelda, et kui me vaatame peamisi väljakutseid ülekande jaotusvõrgus, siis tegelikult on väga palju väljakutseid. meil on uued tehnoloogiad, kuid juba enne nende väljatöötamist tuli kogu aeg mõelda sellele, kuidas erinevad teenusepakkujad ja eh, tehni, tehnilised üksused omavahel suudavad koostööd teha vanasti räägiti ennekõike kahepoolsest koostööst, koostöö oli ennekõike kahepoolne, kuid intelligentse võrgu puhul peame me vaatama jaotusvõrku selliselt, et sinna on integreeritud ka kasutaja ise ja see tähendab seda, et sidusrühmade arv suureneb järsult, meil on tarbijad, jaotusettevõtted, kommunikatsiooniettevõtted, siis veel erinevate öö, ähm, erinevate aparaatide või mõõdikute tootjad ja pakkujad ja nii edasi ja nii edasi, kõik nad peavad tegema omavahel koordineeritud koostööd. ja üks äh, tähtsamaid probleeme, mis tekib, tegelikult ei ole tehniline, vaid pigem äh, ettevõtlusmudeliga seotud, kas äh, sidusrühmadel on piisav kommertshuvi selle koostöö vastu. kui me sellele mõtleme, siis me saame aru, et meil on vaja regulatiivset raamistikku, meil on vaja õigusloomet, seega ka poliitika on väga tähtsaks osaks sellest äh, protsessist. ja meie peame püüdma äh, senistest äh, kogemustest õppida ja välja töötama realistliku mudeli, mis samas on kasulik. ma nõustun väidetega, et on ka riike, kes ei ole äh, kõige paremini suutnud vajalikku koostööd teha, kuid samas on Euroopal siiski väga hea võimalus äh, nendes arengutes äh, näidata ülejäänutele eeskuju, ülejäänud maailma osadele, ja seetõttu me peaksime intelligentse võrgu lahendusi igal juhul toetama. teine küsimus, mis esitati, puudutas tõkkeid ja takistusi kohalikul tasandil ja kõrgematel tasanditel muidugi äh, tekivad äh, takistused juba liikmesriigis, äh, sest liikmesriikide seadusandlus on erinev, kuid ka Euroopa Liidu enda õigusloome seab teatud piiranguid ja seetõttu on vaja dialoogi, mida peetakse kohalikul tasandil ja ka riigi tasandil. ja meil on vaja, meil on vaja oma arengutes suuta sammu pidada elektrituru arengutega ja elektriturg peab olema euroopalik turg kus toetatakse intelligentse võrgu äh, olemasolu. me räägime kogu aeg aktiivsetest äh, tarbijatest ja selline tarbija kontseptsioon on tegelikult äh, ju kõige tuum, aitäh. aitäh, härra doktor Tröster, palun. aitäh mm,. tuli mm, mm, mitu küsimust, ma loodan, et ma panin nad kõik kirja, ma arvan, et esimeseks küsimune, esimene küsimus puudutas äh, pilootprojekti ja intelligentset võrku. Äh, on olemas mõningad võrgud, näiteks äh, Taanis on üsna kaugele jõudnud projekt, mis, mida sel suvel hakatakse jaotusvõrgu tasandil testima. ma arvan, et üht-teist on teoksil mm, ja võrdlus CO kahe kokkuhoiu teemal ei ole veel võimalik, seal on vaja veel täiendavaid jõupingutusi. ma arvan, et teine pu-, küsimus puudutas äh, uuenevate energiaallikate toodete kaits-, kaitsmist, mis Euroopas toodetakse, ma arvan, et ma ei ole ekspert vastavas valdkonnas, et ma ei hakkaks seda kommenteerima teiseks pakilisuse küsimus, et kas meil on vaja intelligentset võrku või supervõrku. mina näen seda nii, et supervõrgud või siis ülekandevõrgu väljaehitamine on, peaks minu meelest olema veidi prioriteetsem eesmärk selleks, et oleks võimalik äh, Äh, suur, e, uuenevate energiaallikate puhul äh, nende tarvit-, äh, kasutamist tasakaalustada ja planeerimisprojektide faas on väga pikk, intelligentsed võrgu, intelligentsete võrkude jaoks on meil vaja aga ka rohkem aega veel ning mis puudutab küsimust, et miks ei ole kaasatud Balti riike, ma pean vabandama, nad on vahepeal juba meie mudelisse kaasatud, aga varem meil oli liiga vähe teavet nende kohta, ma ütlesin oma e-, ettekandes ka, et ma olen, me oleme põhimõtteliselt neist huvitatud ja et mõttekas oleks e, võrguandmed e, avalikkusele mm, kättesaadavaks teha, et vastavaid uurimusi oleks võimalik läbi viia et selliseid uurimusi saaks teha ka sellised äh, konsultatsioonifirmad nagu meie. Äh, ja nüüd ähm, ja me tulevikus saame kindlasti koostada paremaid äh, uurimusi kui seni. ma ei tea, kas ma olen midagi ära unustanud, aga ma arvan, et see oli kõik minu poolt. aitäh, härra Dušnovski, palun! Děkuju. Já jsem si těch otázek napsal hodně, tak zkusím být velmi stručný. Härra Tasovski, ma olen kirja pannud mitmed küsimused, kuid püüan vastata lühidalt. Kõigepealt liberaliseerimine eh, ja taastuvenergia. Eh, on õige, et liberaliseerimisprotsessi alguses eh, oli põhieesmärgiks luua ühisturg ning liberaliseerida turg kuid siis hakati edasi arendama taastuvenergia allikaid ning liberaliseerimise võimalused vähenesid, kuna äh, kaubeldavad energiavõimsused vähenesid. selle põhjuseks oli see, et äh, võimsus täiendati taastuvenergiaallikatest saadud energiaga ja samal ajal me pidime juhtima tähelepanu sellele, et, et lisaks süsteemide vahele ühendustele peame üle saama ka pudelikaeladest eh, meie ülekandesüsteemides. see on nagu neljanda rea ehitamine kiirteile ja seejärel teises kohas selle kiirtee jätkamine kitsa maanteena. härra Brezina küsis investeeringute kohta põhivõrgudesse, ma võin tuua andmed Tšehhi Vabariigi kohta, mul puuduvad Euroopa andmed, kuid need investeeringud on tõesti väga suures suurusjärgus. kes vastutab ohutuse ees ja varustuskindluse eest? kes vastutab energiavarustuskindluse eest? liikmesriigid vastutavad ja nad on delegeerinud selle vastutuse põhivõrgu ettevõtjatele. mis tähendab, et lõppkokkuvõttes vastutavad põhivõrgu ettevõtjad ja põhiline ei ole mitte ainult investeeringud liinidesse, transformaatoritesse ja riistvarasse, vaid vajadus tagada tasakaal ja kogu vastutus lasub äh, põhivõrguettevõtjatel. rääkides konkurentsivõimest. Tšehhi Vabariigis me toodame päikseenergia abil tuhat seitsesada kilovatti energiat, enamik äh, päikesepaneele on toodetud Hiinas. Äh, seega tehnoloogia uuendussaavutused äh, Euroopa Liidus jäävad meile unistuseks. me maksime nende päiksepaneelides, kuid neid ei toodetud Euroopas, mis tähendab seda, et meie konkurentsivõime selles valdkonnas ei ole kasvanud aitäh, proua Tšerlikova. I would say that uh, ten min-. aitäh. ma ütleksin, et kümme minutit on väga lühike aeg, mille jooksul kirjeldada kõiki neid äh, keerukaid äh, teemasid ja seetõttu seetõttu tegelikult äh, tuleb praegu arvestada, et teatud teemad jäidki lahti rääkimata. mis puudutab Baltikumi hõlmamist, siis praegu siis praegu ei ole ükski Läänemere riikide, ükski Balti riikide äh, põhivõrgu ettevõtja ENSO ähm, liige, kuid peaks varsti saama vaatleja staatuse. see ei tähenda, et kõik äh, kolm äh, Balti riikide põhivõrgu ettevõtjat ei oleks osalenud tähtsamates protsessides. vastupidi, kõik nad olid kümneaastase plaani väljatöötamise juures, see hõlmab siis aastaid kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ja võeti arvesse ka nende eesmärke ja nende seisukohti üle-euroopalise gaasivõrgu suhtes. kahjuks ei olnud mul piisavalt aega, et ma saaksin käsitleda seda äh, uurimust äh, põhjalikult oma ettekandes, kuid teie ise võite vaadata minu slaide, sest need slaidid saadetakse teile Balti riikide probleemid on ilmselt kõige nähtavamad ja ka kõige kiireloomulisemad ja vajavad kõige rohkem lahendamist ja me loodame, et regionaalsed investeerimisplaanid, mida me praegu hakkame eh, tegema, aitavad hõlbustada ka eh, Baltikumi integreerimist ülejäänud Euroopaga. võib-olla küll eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tähtaeg ei ole realistlik, kuigi nõukogu järeldustes on see tähtaeg ära toodud. mis puudutab Foorumit, siis me peaksime Euroopa, Euroopale huvipakkuvaid projekte äh, täpsemalt äh, arutama, kuid me ei tea siiamaani, millised on nende projektide täpsemad äh, kriteeriumid. ilmselt ennekõike tuleb kokku leppida, millist foorumit kasutada kõige tähtsamate projektide jaoks ja selle foorumi valik sõltub kindlasti ka projektide mahust ja ulatusest ma juba ütlesin, et me alustame tööd gaasialaste regionaalsete plaanidega, see töö algab käesoleval aastal ja me kavatseme kasutada olemasolevaid äh, regionaalse koostöö foorumeid ning lisaks äh, ka ning lisaks ka laiemaid rühmitusi ja vastavaid äh, töötubasid ja ähm, seminare, kuhu kutsutakse kokku osapooled ma ütlesin, et me kavatseme kasutada kõige tõhusamat äh, protsessi, ehk siis ei kavatse enam kasutada ressursse soovimatul või ebaotstarbekal moel, sest tegelikult on taristute puhul ka teisi probleeme, mida põhivõrguettevõtjad peaksid äh, lahendama ja lahendusi, mida nad peaksid rakendama. ja siis äh, veel küsimus, et kellele võrgud kuuluvad. seda on kahtlemata raske öelda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 jeśli chodzi o mm, rynek... ma ütlesin väga selgelt, et me vajame ambitsioonikat projekti selleks, et kõik need võrgud omavahel ühendada. ja ma samuti rõhutasin, et see nõuab suuri jõupingutusi Euroopa tasandil ja ka sihtfinantseeringuid, kui me soovime seda õigesti teha. selleks on meil vaja koostööd liikmesriikide vahel, äh, võrguettevõtjate vahel ja ka komisjoni, parlamendi ja teiste ühenduse organite poolt äh, stiimuleid järgmisena härra Kändler, kõigepealt ma tahaksin ühte asja rõhutada. taastuvenergia ei tähenda alati väikeettevõtlust, väga sageli eh, see võib tähendada ka suuremahalist energiatootmist. kui me räägime avamere tuuleparkidest, eh, hüdroenergiajaamadest, need on võimsad jaamad, selleks on meil vaja korralikke ülekandesüsteeme, et et äh, ühendada need energialiigid meie põhivõrgu. Äh, intelligentsed süsteemid, äh, ühen-, ülekandesüsteemid on juba intelligentsed, need on täielikult kontrollitavad. meil on vaja intelligentseid süsteeme pigem jaotusvõrkude jaoks, mitte ülekandevõrkude jaoks. ülekandevõrkude jaoks on vaja võimsust suurendada ja kui ma oma ettekandes seda ei vahe, piisavalt ei rõhutanud, siis ma tahan öelda, et me vajame seda, vajame kiiresti ja sellega ma tulen härra Glante küsimuse juurde, mis puudutas äh, loa taotlemise menetluse kiirendamist. kommunikatsioon on võtme lahenduseks Euroopa Liidu tasandilt kuni kohaliku omavalitsuse tasandini. meil on vaja stabiilseid seadusi. Saksamaal on paari viimase aasta jooksul seadust korduvalt muudetud, see oli küll poliitiliselt ajendatud, ja selle tulemusel tekkis ebakindlus ning viivitused. stabiilne raamistik on võtmetähtsusega, kuid siinjuures tahaksin mainida ühte olulist asjaolu, meil on vaja haritud, kompetentseid töötajaid nendes asutustes, kes annavad lube. Äh, kuid nende asutuste töötajate arvu on vähendatud ja me peame need probleemid eelkõige lahendama selleks, et suuta projekte ellu viia. teiseks ma tahaksin juhtida teie tähelepanu seda, et ametnikud peavad need projektid läbi lugema. ja poliitikud ei peaks nendega tegelema ainult valimiste eel. ma vabandan olemasolevate koridori marsruutide kasutamine. meil on olemas äh, näiteks kakssada kakskümmend kilovatti liinide jaoks ja need tuleks ära kasutada. kui neid ei kasutata, siis võiks need demonteerida ja taotleda õigusi uute liinide ehitamiseks mujale. olemasolevate liinide ärakasutamine on äärmiselt mõjuvõimas vahend Saksamaal see probleem ei ole, äh, äh, kui me räägime kohtude ees, sest äh, Saksamaal nad võivad pöörduda ainult ühte kohtusse ja lahendada probleemi. härra Kolom. kui mitte, siis härra Trevo, palun. Um, eh, oli mitmeid küsimusi Balti piirkonna kohta ja selle kohta, et see on isoleeritud Euroopa Liidu võrgustikust Äh, kuid ma mõtlen selle Balti energiaturu integratsiooniplaani peale ja see on äh, võtmetähtsusega ja prioriteetse tähtsusega eesmärk komisjoni poolt tutvustatud kavas. seega Balti riikide integreerimine Euroopa võrgustikku on oluline. Äh, teatud edu on juba saavutatud elektrienergia sektoris. on loodud uus Äh, ühendusliin Eesti ja Soome vahel, äh, rajatakse Rootsi ja Leedu vahelist ühendust, gaasisektoris kulub rohkem aega selle saavutamiseks, kuid juba Poolas rajatud veeldatud gaasiterminal on esimene samm selles suunas, äh, et ka edaspidi ühendada gaasitrassid Balti riikidega Äh, kui me räägime sellest intelligentsest põhivõrgust, siis ülekandesüsteemis on see juba tegelikkuseks saanud ja ka jaotusvõrgus toimuvad investeeringud intelligentsete võrkude väljaehitamisse. on tehtud väga palju investeeringuid selleks, et rajada nii-öelda intelligentsed mõõtmissüsteemid tarbija juures seega asi liigub, kuid me räägime takistustest ja tõketest siis on vaja Euroopa Liidul kõigepealt äh, kehtestada ühised standardid seadmetele, aparatuurile ja komisjon sellega tegeleb ja ilmselt tuleb välja seadusandliku ettepaneku järgmisel aastal. seega eemaldatakse üks tõke ja kui me räägime nii-öelda katseprojektidest, kui ma ei eksi, äh, siis intelligentne mm, võrk on abikõlbulik selles mõttes ähm, nende algatuste rahastamiseks, mis on praegu avatud rahastamisele. kui me räägime loa andmise protsessist, siis äh, selle kohta on esitatud mitmeid küsimusi, kuidas seda protsessi kiirendada. ilmselt siin tuleb kombineerida mitmeid erinevaid meetodeid. võib-olla tuleks teatud määral muuta siseriiklikku õigust, et vähendada selle loa andmise protsessis kaasatud asutuste arvu ja võib-olla äh, kõrgema prioriteetsusega projektid äh, saaksid loa juba riiklikul tasandil kiiremini. Äh, siin räägiti ka keskkonnamõjude hingamisest, strateegilist mõjude hindamist, see on ka hea vahend selle protsessi kiirendamiseks. loomulikult põhivõrguettevõtjad peavad jätkuvalt suurendama oma võimsusi, samas lahendades sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme ning äh, arutama asju ka üldsusega. ja võib-olla tuleb kasutada ka kallimat tehnoloogiat ja tehnikat, kuid tehnika ja tehnoloogia võib omakorda anda kiirenduse nende projektide elluviimisele gab es noch eine kurze Bitte. Ja, härra Kavaljus osa soovis veel paar lauset öelda. Sí, era simplemente en la, me ha parecido entender ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et ma sain aru nii, et äh, supervõrgud ja intelligentsed võrgud on omavahel kuidagi vastandatud. minu meelest nad ei täienda üksteist, sest intelligentseid võrke on raskem hallata, aga supervõrgud äh, töötavad taastuvenergiaga ja ja annavad seega rohkem lisaväärtust tarbijatele ja ettevõtetele liikmesriikides peaks olema supervõrk, millele intelligentne võrk justkui allub, see oleks nagu, nagu võileib, millest siis mõlemad pooled täidavad teatud nõudlust. ja nagu teisedki on rõhutanud, ütlen ka mina, et koordineeritus on väga tähtis, et et põhivõrguoperaatorid peavad oma tegevust koordineerima nii, et energiat oleks võimalik ühes kohas äh, toota ja siis äh, teise kohta saata. ja me peame integreerima ka taastuvenergia allikad ja äh, tagama, et süsteemid omavahel haakuvad, kuid väga raske on ennustada, millal võib olla vaja reservist võtta salvestatud energiat ja eh, võrkude omavaheline ühildamine võib eh, samas piirata seda, kui palju üldse on võimalik eh, reservis hoida ja see näitab omakorda seda, kui oluline on, on tagada parem ühildatavus ja samas rohkem taastuvenergiaallikaid. ma tänan kõiki eksperte ja kõiki kolleege, et meil õnnestus kuulamine õigeaegselt lõpetada Äh, aga, ja hoolimata sellest äh, lühendatud ajakavast äh, oli kuulamine väga huvitav. lõpetuseks tahaks anda sõna härra Suusa Wagnerile, kes on teinud kõige rohkem tööd meie raportiga ja, ja teeb seda veel, et ta lõpuks saaks ka paari sõnaga kommenteerida olukorda. aitäh, härra esimees, ma arvan, et täna me nägime, et äh, fraktsioonid on teinud õigesti ja valinud välja need e, isikud, kes ähm, täna teavitasid meid kõigist äh, neist aspektidest. pärast seda, kui ma olen kõiki kuulanud, saame öelda, et jumal tänatud, et meil ei ole võimalik äh, korraldada teist ekspertide kuulamist sest äh, siis äh, me saaks teadlikuks veelgi rohkematest probleemidest. Äh, see, mida me praegu oleme kuulnud, oli tõesti väga hea ja väga täielik ülevaade, nii et ma tänan kõiki, kes tulid, ma tänan kõiki eksperte, kõiki saadikuid, kes osalesid arutelus ja me jätkame homme ja homme on meil ka täpselt sama teema päevakorras, aitäh! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, äh, please, äh, can I... armsad kolleegid, kas ma võiks teid takistada natu-, äh, veidi, veidi segada, meil on paariminutiline viivitus, sellepärast et enne toimus pressikonverents, nii et läheb härra Oettingeril veel aega, enne kui ta meie juurde jõuab, nii et viis-kuus minutit pausi veel. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir müssen doch noch mal ein bisschen armsad kolleegid, ma enne ütlesin, et ruloo tuleks üles tõsta, et me ei istuks nagu siin pimedas keldris, aga täna on meil ka külalisi, kellel on äh, siin äh, kaamerad, kes palusid, et nad, äh, me siiski jälle pimendaks ruumi, et nad saaksid paremini filmida. noh, olgu peale. ja minu meelest ei ole see tore, sest minu meelest, kui päike juba paistab, siis võiks seda ka ruumi sisse lasta aga ka volinik peaks varsti saabuma Ja, meine Damen und Herren, ich darf äh, Sie alle begrüßen. lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid, enamust teist ma olen juba näinud, sellepärast et meil oli pikk istung ja kõik olid kohal, mul on väga hea meel, et nii palju külalisi on siin, ma tervitan siin eelkõige volinik Oettingeri, kes täna annab meile teavet, et mis võimaldab meil hinnata olukorda Jaapanis äh, eelkõige olukorda Jaapani tuumaelektrijaamades. mul, ma olen väga tänulik härra Oettingerile, et tal oli see täna võimalik, sest ma arvan, et väga oluline on see, et me saaksime teavet võimalikult suhteliselt kiiresti. Olul-, ajahetk on ka seetõttu soodne, et täna oli tal arutelu riiklike ekspertidega, nii et me saame uusima teabe esimesest allikast. ma tänan teda tänase, väga selle eest, kõik tahavad loomulikult küsimusi esitada, need kir-, pannakse kõik kirja. alustab volinik Oettinger esimese, esimese teabega ja siis saate teie sõna küsimuste esitamiseks kui me siis nüüd alustaksime, nüüd on sõna teil, härra volinik Oettinger. Äh, lugupeetud härra Loil, lugupeetud äh, daamid ja härrad saadikud, kui me näeme äh, pilte ja uud-, kuuleme uudiseid Jaapanist, siis need puudutavad meid väga. ja ma tahaksin rääkida tagajärgedest Euroopale, ma ei räägi mm, abipakkumistest rohkem ja ma ei räägi sellest, äh, kui suur on meie kaastunne, sest äh, nädal tagasi me ei oleks iialgi suutnud ette kujutada, et sellised äh, pildid oleksid üldse võimalikud. mõned räägivad siin maailma lõpust. ma arvan, et see ei ole päris adekvaatne. praegu Jaapanis on öö, kell on kaks äh, hommikul ja seetõttu on uudiseid äh, praegu veidi vähem, aga ma olen väga mures äh, mitte üksnes nende arengute pärast, mis on toimunud alates Jaapanis, aga ka nende arengute pärast, mis praegu toimuvad. nagu me teame, selles suures tuumajaamas, kus on kuus reaktorit, kus on äh, neli tuhat seitsesada megavatti äh, ähm, tootmisvõimsust, äh, kõik on kontrolli alt väljunud seal, jaapanlastel jaapanlaste maine on see, et nad on väga head insenerid, väga head tehnikud. Jaapan on tuntud selle poolest, et tegemist on kõrgtehnoloogia riigiga. me austame nende tooteid ja õigusega, aga praegu on olukord kontrolli alt väljunud sellise ja sellise suurusega tuumaelektrijaamas on see tõesti väga dramaatiline ning äh, seetõttu me loodame, et äh, Jumal vä-, aitab meil vältida kõige hullemat, aga ma kardan tõesti, e-, ma ei saa välistada olukorra halvenemist järgnevate tundide jooksul. seda vajalikum on Euroopa tasandil rääkida äh, tehtavatest järeldustest. E-, e-, Euroopa Komisjonis äh, koostöös äh, tuumaenergia agentuuriga Viinis, meie esindusega Tokyos oleme ja, ja kõigi võim-, muude võimalike infoallikatega oleme seda teinud. täna toimus esimene kõrgetasemeline konverents, eh, kus osalesid liikmesriigid, eh, nende valitsused eh, arvukalt, ministreid, kantslereid ja kõrgeid ametnikke, osalesid kõik tuumaenergia järelevalveasutused, osalesid kõik energeetikaettevõtted, ettevõtjad, kes Euroopa Liidus vastutavad äh, töötavate tuumajaamade eest ja osalesid ka tuumajaamade tootjad Prantsusmaalt, äh, mujalt Euroopast või USA-st. me arutasime põhjalikult praegust olukorda, rääkisime ka edasisest tegutsemisest ja ma olen tänulik selle eest, et tegemist on märgiga ühtsest euroopalikust tegutsemisest ja et kõik osalejad äh, olid nõus äh, viima läbi erakorralisi äh, stressiteste eesmärgiga kasutada ühiseid kontrollkriteeriumeid, näha ette ühised standardid turvakontrolli jaoks ja viia läbi neid äh, teste äh, nende tulemuste alguses, mis, äh, valguses, mis praegu Jaapanis toimub. nii et järgmistel nädalatel me hakkame välja töötama kriteeriumeid tuumajaamade stressitestide läbiviimiseks, mida viiksid läbi siis sõltumatud eksperdid, kes valitakse välja ühiselt üheltki liikmesriigilt, üheltki tööstusettevõtjalt ei tulnud vastuväiteid äh, nende ettepanekute kohta. riskide ümberhindamisel tuleb arvesse võtta ka maavärina teemat, Äh, Jaapanis toimunu valguses. Äh, tuleb arvesse võtta ka äh, surve teemat, tsunami teemat, eriti nende tuumajaamade puhul, mis on Atlandi ookeani ääres. tuleb arvesse võtta ka terrorirünnakute, jahutussüsteemide ja nende toimimise tagatiste valguses. tuleb arvesse võtta ka voolukatkestuste teemat ning hädaolukorra voolusüsteemide teemat tuumajaamades. arvesse tuleb võtta tuumajaamade vanust, ehitusaastat ja tü-, tüüpi. meil on olemas kehtiv tuumaenergia direktiiv, mis on vastu võetud ja mida praegu liikmesriikides ellu viiakse, selle eh, rakendamine peab lõppema juuliks kaks tuhat üksteist ning praegu on liikmesriikidega koos ette nähtud ka aastal kaks tuhat neliteist eh, eh, tuumaenergia turvalisuse direktiivi raames viia läbi vahehindamine. meil on kindlalt plaanis äh, Äh, tuua see äh, vahehindamine ettepoole ning äh, analüüsida seda, et kas on vaja tugevdada Euroopa mm, tur-, mm, tuumaturvalisuse mm, direktiivi puhul oleks vaja tõsta, et et kas äh, tuumajaamadele kehtivaid äh, julgeolekunõudeid on vaja suurendada. meil on plaanis ja tänased osalejad äh, ka toetasid meid selles, et me stressitestide puhul ei keskenduks mitte üksnes kahekümne seitsmele Euroopa Liidu liikmesriigidele, vaid ka partner- ja naaberriikidele nagu Šveits, Türgi, Venemaa me teeks neile äh, ettepaneku, et nad osaleksid äh, samadel alustel äh, sellistes stressitestides, et nad testiksid oma riikides asuvaid tuumajaamu. ma eile kohtusin Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri peadirek-, no, kirjutasin pea, peadirektorile ja äh, palusin et äh, Jaapanis toimunu alguses äh, arutatakse uuesti riske ja ma arvan, et president Sarkozyl on samuti plaanis G, sel ajal, kui Prantsusmaa on G kahekümne eesistuja, tegeleda G kahekümne raamis ka Jaapani teemaga. homme toimub parlamendi keskkonnakomisjoni istung ning esmaspäeval ma lähtun, toimub erakorraline energeetikanõukogu ja toimub ka üldasjade nõukogu, mis vastutab Euratomi eest ja ma arvan ka, et härra Rompuy järgnevatel nädalate jooksul ei tegele mitte üksnes e, eelarve küsimustega ja finantseerimisküsimustega, vaid ka e, tuumaohutuse küsimustega. nii palju kõik praegu minu poolt. aitäh, härra volinik, mul on nüüd lahendamatu probleem ja me peame võib-olla üritama seda fraktsioonide siseselt vaadata e, kuidas me seda probleemi lahendame. meil on kakskümmend kuus sõnasoovijat, sest ja me ei saa kõigile sõna anda, sest me peame poole seitsmeks lõpetama. ja te tahate ju loomulikult ka vastuseid saada. nii et me peame kõneaega tõesti väga palju vähendama. ma alustan nüüd sellega, et ma võtan kõik kõnelejad ette e, kõnesoovi esitamise järjekorras, aga äh, härra Pütikofer saab sõna Äh, ma tegin ettepaneku, ma tahan teha ettepaneku, et kõigepealt saaks igast fraktsioonist üks äh, inimene sõna ja siis te vaatate edasi, kellele te sõna annate. jah, me võime seda teha, aga ma vaatan äh, kõigepealt, et kes siin esimesena kirjas on. härra Vidal Kadarast, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu volinikule selle sõnavõtu eest, see oli rahulik, objektiivne ja tõsine nii nagu me ootasimegi olukorda arvestades. me seisame silmitsi tõsise tuumakatastroofiga, võimalik, et kuuenda klassi õnnetusega, äh, tegemist oli neljakümne aastase jõujaamaga ja tegemist on katastroofiga, mille tagajärjed on veel tuntavad pika aja jooksul kuigi arvatavasti selle õnnetuse geograafiline mõju ulatus võrreldes Tšernobõliga saab olema piiratud. kui toimuvad tõsised õnnetused eh, tuumajaamades nagu Tšernobõlis, saame me uusi õppetunde ja ka see õnnetus saab olema õppetundide aluseks, mida me peame arvestama tulevikus ja te juba tõite välja terve rea põhimõtteid, mida me peaksime toetama. kuid kolleegid, on kaks kiusatust, millest me peaksime hoiduma. kõigepealt eh, lühiajalised meetmed ja paanika. kõik meie poolt langetatud otsused kui need on ajendatud emotsioonidest ja vahetust äh, reaktsioonist, äh, kalduvad olema valed. me peame arvestama üleüldist raamistikku, äh, mis seostuvad selle probleemi. sajandi keskpaigaks me peaksime vähendama CO2 heitmeid viiekümne protsendi võrra ja viiekümne aasta pärast energia tarbimine maailmas kahekordistub. seega me seisame nende paratamatu väljakutsetega silmitsi ja meie käsutuses on tõsiseid abivahendeid. me ei saa toime tulla nende väljakutsetega ilma nende abivahenditeta ja nagu volinik ütles, me peame mõtlema Euroopale. me peame arvestama sellega, milline on olukord Euroopas ja kui me räägime loodusõnnetustest, peaksime keskenduma just sellele aspektile seega peame ära ootama tulemused, äh, saama vajalikud õppetunnid, nendest õppust võtma ja selle õppetundide valguses langetama realistlikke otsuseid, olema ühtsed ja poliitiliselt vastutavad. aitäh, proua Eik, palun uh,! suur tänu, volinik, et te tulite täna meie juurde sellel väga dramaatilisel ajahetkel. ma tahaksin kuulda teie seisukohta, kuidas see mõjutab Euroopa energiapoliitikat. ja kuidas te suhtute äh, riiklikesse otsustesse äh, riiklike energiaallikate kombineerimise teemal ja seejärel ka tegeliku ohutuse küsimuse juurde tahaksin tagasi tulla. kolleeg Harms, palun aitäh, härra Oettinger, et äh, te täna meie komisjoni tulite. ma tahaks nüüd teades, milline on olukord Jaapanis ja milline arutelu toimub Jaapanis, teha ühe märkuse ja ma palun, et seda võetakse arvesse meie arutelus. Jaapanis on kogemusi suurte äh, maavärinate ja tuumajaamade kahjustustega. paar aastat tagasi, kahe tuhande seitsmendal aastal ma olin suvel Jaapanis ja ka suur Kashiwasaki jaam sai nii kahjustada, et kaheksast plokist tänaseks on tööle saadud ainult kolm. tol ajal eriti just Hibakusha grupid, Nagasaki ja Hiroshima ellujäänuid esitava, esindavad grupp, rühmitused väljendasid oma arvamust, et Jaapan ei ole riik, kus oleks võimalik kasutada mm, tuumaenergiat. seda ei öelnud mitte väljaspool seisjad, vaid jaapanlased ise ning hoiatus, mis Kashiwashakis tulenes, jäeti Jaapanis ilmselt tähelepanuta ja meie oleme siin täna sellepärast, kui ma teist õigesti aru sain, et me peame ka aru saama, et milliseid hoiatusi me peame tähele panema ja õigesti mõistma. viimastel päevadel ma kuulasin teie sõna, õpra Erhard Höpferit, kes ütles, et sellel, kui tema oli ehm, keskkonnaminister, sai ta aru, et äh, reaktori südamiku sulamisega seotud õnnetused ei ole kontrollitavad ja et äh, selle tõttu jõudis ta arusaamisele, et äh, tuumaenergia kasutamine tuleb lõpetada nii kiiresti kui võimalik ning mul oleks juba praegu küsimus, kas see ta mõtet, mida härra Töpfer esindab juba aastaid, et äh, mitte ühegi reaktori puhul ei ole võimalik äh, välistada tuuma, äh, reaktori tuuma sulamist, sõltumata sellest, ka mis aastal see reaktor on ehitatud, mis tüüpi ta on, et kas see mõte mängib teie liikmesriikidele antavates soovitustes mingit rolli ja selle analüüsi puhul, mida te tahate läbi viia? Charles Chitsaste, palun! suur aitäh ja aitäh ka teile, volinik, et te nii kiiresti tulite! näib, et olukord muutub väga kiiresti, sest Jaapanist äh, tuleb kogu aeg uusi uudiseid, ühest küljest väga pessimistlikke, kuid äh, teised teated on äh, ka tasakaalukamad, isegi optimistlikumad, mõned teated ütlevad, et radiatsioonioht on vähenemas. kas me võiksime tagada, et selle sündmuse üksikasjad on meile täielikult teada? see Jaapani tuumajaam on üle elanud äh, erakordselt kohutava looduskatastroofi, kõigepealt tugeva maavärina ja siis ka tsunami ning seetõttu me peame kõigepealt aru saama, mis üldse juhtus, enne kui me hakkame tõmbama mingeid paralleele äh, Euroopaga. ma toetan äh, kolleeg Vidal Quadrast, kes ütles, et kõige tähtsam on mitte rutata sündmustest ette ja mõtlematult tegutseda. meil on toimivad meetmed ja teeme faktid selgeks, enne kui me astume mingeid uusi samme. lubage kolleegid ka endale meenutada, et Euroopa sõltub tuumaenergiast umbes kolmekümne protsendi väärtuses, äh, ulatuses, kui me mõtleme elektrienergia tootmisele. ja need, kes tahavad, et tuumaenergia lihtsalt ära kaoks, peavad endalt küsima, äh, kuidas me toime tuleme voolukatkestustega, mida praegu Jaapan peab kogema, kuna nende tuumajaamad on rivist väljas, aitäh! kolleegin Herzog. kolleeg Herzog, palun. Thank you, chairman, thank you, commission. suur aitäh suur aitäh äh, ka teile, härra volinik, et te olete saanud täna tulla siia seda olukorda äh, selgitama. kõigepealt tahaksin ma öelda ITRE komisjoni, mitte ainult sotsiaaldemokraatide, vaid ilmselt kõigi nimel, et me peame Jaapani rahvale saatma noodi oma solidaarsuse kohta, me peame neid toetama ja eriti toetama neid äh, inimesi, kes praegu äh, toimi-, äh, töötavad Jaapani tuumaelektrijaamas, et olukorda stabiliseerida ja minimaliseerida kahjusid. loomulikult on olukorra stabiliseerimine kõige tähtsam ülesanne, mida nad täitma peavad ja meie peame neid selles toetama peale selle arvan ma, et Euroopa Liidus tuleb kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et kontrollida oma vastutusala. ja kõige suurem vastutus, mis praegu Euroopa liidritel lasub, on see, et Euroopa avalikkust tuleb teavitada sellest, mis Jaapanis toimub ja riskidest ning see teavitustöö peab olema pidev. seetõttu palun ma komisjoni ja eesistujat, et nad koostaksid ekspertide rühma, kelle peamiseks ülesandeks oleks Euroopa avalikkuse teavitamine. kõige halvem on see, kui tekib paanika ja seetõttu kutsun üles komisjoni ja eesistujat tegema koostööd Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga ning samuti Tuumaenergia Agentuuriga ning kõigi teiste asutustega, kes võiksid meid abistada äh, väljapääsuteede leidmisel. peale selle on kahtlemata väga oluline, et Euroopa Liit leiaks võimaluse Jaapani aitamiseks, et nad suudaksid oma probleemid lahendada nii kiiresti kui võimalik. me kutsume Euroopa Komisjoni üles äh, humanitaarabi äh, andmiseks ja äh, professionaalsete ekspertide saatmiseks Jaapanisse, sest usutavasti kasutatakse mitte ainult äh, tsiviilvahendeid, vaid ka nõndanimetatud mittemilitaarseid vahendeid, mida kasutatakse ka militaarsetes operatsioonides. peale selle vastutab Euroopa Liit äh, Lissaboni lepingu raames ka selle eest, et me äh, viiksime maksimumini tuumaalase ohutuse Euroopas, et Euroopa kodanik ei peaks kartma tuumaohtu, mis tekib ükskõik millisest tuumaenergiaga seotud projektist Euroopa pinnal peale selle peame me tagama turvalisuse ka vahetutele naabritele Euroopa Liidu piiride taga. me ei peaks mõtlema ka ainult tuumaohutusele, vaid tuletan meelde ka õnnetust, mis juhtus aasta tagasi, mida me ei tohiks unustada. ja me ei tohiks unustada ka seda, et tegemist ei olnud mitte looduskatastroofi, vaid tehis sündmusega ning seetõttu tuleb tagada meil suuremat tuumaohutust ja tuleb tagada ka see, et inimestel oleks parem teadlikkus ja paremad teadmised, sest see on meie kõige paremaks relvaks. pikemas perspektiivis tuleb aga leida vajalik äh, vastus, vajalik reaktsioon, seda siis, kui me oleme saanud kogu vajaliku informatsiooni, mille alusel pikaajalisi plaane ja otsuseid teha. lõpetuseks tahaksin öelda, et poliitilise ahelreaktsiooni vältimiseks tuleb kanda oma vastutust ja tuleb äh, sä-, sä-, säilitada kontroll toimuva üle, aitäh! härra Remek, palun! Äh, äh, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka teile, härra volinik, et olete leidnud võimaluse täna siia tulla. ma ei hakka üle kordama seda, mida ütlesid eelkõnelejad, kuid lisan omalt poolt, et mina toetan härra Vidal Quadrast, proua Herzogit ja ka härra Chichesteri selles, mida nad ütlesid. siiski soovin küsida üht. kas konsultatsiooniprotsess hõlmab ka Venemaad? sest Venemaal ju on kogemust Jaapani-äärsete regioonidega. aitäh! aitäh, nüüd on kõik fraktsioonid korra sõna saanud, nagu härra Pütikofer ette pani, nüüd ma äh, lähen kõnelejate nimekirjaga edasi, aga palun piirdub kõik ühe minutiga, et kõik sõna saaksid ja suuretele fraktsioonidele tuleks anda rohkem kõne, äh, kõneaega, kõigepealt proua Del Castillo, palun. Eh, eh, aitäh, ma ei hakka väga palju aega kulutama Äh, tegelikult ma ei räägi üldse, sellepärast et eelkõnelejad äh, on öelnud kõike, mida ma öelda tahtsin, aitäh. ja nüüd anname sõna härra Odile. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik, et äh, te tulite meiega mõtteid vahetama. minu esimesed sõnad on selleks, et äh, tõsta esile jaapanlaste julgust ja kannatlikkust. Äh, mul on väga kahju, et Euroopa Liit ei ole loonud tsiviilkaitse äh, mehhanismi, mis oleks meile sellises olukorras väga kasulikult. Mm, kahe tuhande kümnendal aastal toimus äh, ühe naftaplatvormi äh, plahvatus äh, ja me näeme ka tänaste sündmuste valguses, et meil ei ole mingeid tagatisi. meil on vaja tegeleda teadusuuringutega selle, mis oleksid suunatud varustuskindlusele, meil on vaja tegeleda rahvusvaheliste kogu-, kohustustega ja kõigega, mis puudutab tuumaenergiat. nii et tuleb ähm, edendada teadusuuringuid ja rahvusvahelisi standardeid, mida on vaja tõsta. Äh, niimoodi me tagame kodanike jaoks Euroopas parimad standardid tuumaenergia äh, kasutamisele, mis on hädavajalik. proua von Brempt, palun. Dank u voorzitter. Um, ik wil de commissaris bedanken voor uh, niet alleen hier te zijn, maar vooral het snel... aitäh, ma tahaksin esmalt tänada volinikku mitte üksnes selle eest, et ta täna tuli, vaid ka selle eest, et ta nii kiiresti reageeris. ma arvan, et Euroopa peab palju rohkem tegelema eh, energeetikaga, me peame tegelema energeetikaga tulevikuga ja praegu on tulnud eh, aeg seda teha. ma tahaksin keskenduda kahele asjale. Te rääkisite stressitestidest, me saame seda toetada, te nimetasite ka tervet rida kriteeriumeid. ma tahaksin paluda, et ühte kriteeriumi kriteeriumit äh, eriti silmas peetakse, ka teised on loomulikult äh, olulised, aga väga oluline on liikmesriikide ehitusaasta. paljudes liikmesriikides, aga minu koduriigis Belgias, aga ka äh, Prantsusmaal on paljud tuumajaamad ehitatud nelja, seitsmekümnendatel aastatel, tegemist on neljakümne aastate, aastaste tuumajaamadega, maailmas on üheksa jaama neljasajast, mis on nii vanad. Jaapanis toimus mõeldamatu katastroof, aga see äh, tõsiasi, et meil on nii vähe kogemusi äh, tuumajaamade elutsükliga, on, on väga oluline asi ning teine asi, mis on väga oluline, tulevikus me peame rääkima sellest, et meil on vaja ähm, nüüd lõpuks järeldusi teha. ma pean ütlema, et tuumaenergia riskid on alati olnud suured ja Euroopa Liidus me peame tegema selle valiku, et me saame teistsuguse energiamiksi. kolleeg Hall, palun um,. härra volinik, ma toetan teie avaldust selle kohta, et te olete saavutanud kokkuleppe tuumajaamades tugevustesti läbiviimiseks kuid äh, ma tunnen siiski muret, kui, kuna Jaapani olukorra põhjal me näeme juba ühte probleemi. maavärin ei olnud selle probleemi algpõhjuseks. Äh, maavärina tõttu otsustati reaktor sulgeda, reaktor suleti, kuid need sündmused, mis seejärel toimusid, olid probleemi põhjuseks äh, tugevustestide käigus kontrollitakse üksikuid probleeme, kuid see, mis juhtus Jaapanis, võib juhtuda ka Euroopas ka ilma maavärinata. Äh, võib toimuda selline kompleksne katastroof või mitu katastroofi korraga. ja ma olen mures selle pärast, kas selline meetod nagu tugevustest aitab kõike ette näha. kui toimub katastroof, ja kui need lihtsad turvameetmed enam ei toimi, kuna olukord on muutunud keeruliseks, äh, kuidas siis toimida, mida te teete, et äh, laiemalt käsitleda äh, hädaolukordade juhtimise temaatikat? no mõelge sellele, et teil on aega üks minut, proua Kivasi, palun. aitäh, aitäh selle eest, et te olete meil külas, härra Oettinger, ma Äh, kuulsin, et räägitakse, räägiti kõigepealt probleemidest, siis õnnetusest ja nüüd ka katastroofist ja maailmalõpust. Euroopal on kanda suur vastutus äh, tuumaenergeetika arendamise või sellest loobumise eest. Äh, me peame vaatama läbi oma riskihinnangud, sellepärast et Jaapanis kuhjusid erinevad riskid, oli maavärin, tsunami, mis kõik süsteemid üle ujutas eriti äh, elektritootmise süsteemid, äh, mis tagasid ähm, reaktori südamiku jahutamise. Äh, meil on vaja läbi vaadata riski hindamine äh, tuumajaamade tasandil, aga kas ähm, Euroopa Komisjon saab anda äh, rohelise tule mm, tuumajaamade ehitamisele äh, seismiliselt aktiivsetes piirkondades, ma mõtlen siin näiteks Itaaliale, Bulgaariale, nendele tuumajaamadele, mis praegu asuvad geoloogiliste rikete piirkondades, mida kavatseb komisjon teha sellega seoses? aitäh ja nüüd saab sõna Angeelika Niibler aitäh, härra esimees. härra volinik, ma soovin teid ka kõigepealt tänada selle eest, et te täna meie juurde tulite, ma tänan teid ka selle eest, et te teavitate meid nii kõikehõlmavalt mm, praegusest olukorrast Jaapanis ja meetmetest, mida te mm, alates reedest olete võtnud. ning teiseks ma tahaks teid veel kord tänada, sellepärast et ma arvan, et teie volinikuna olete õigesti võtnud vastutuse selle eest, mis äh, Euroopa, sellest, milliseid meetmeid on Euroopa tasandil võetud, ma leian, et väga hea on see, et te tegite ettepaneku viia läbi need äh, stressitestid, mida äh, toetavad ka kakskümmend seitse liikmesriiki, ma leian, et väga õige on ka see, et te ütlete, et me peame riske ümber hindama me peame ümber hindama standardid ning ma palun, et ähm, te töötaksite Euroopa mm, lahenduste väljatöötamise nimel. ei saa, asi ei tohi olla nii, et hoolimata kahe tuhande üheksanda aastal vastu võetud direktiivist iga äh, riik oma asja ajab. Äh, see on tõesti väga naljakas, millisel tasandil meil äh, siin ähm, turvalisuse küsimustega tegeldakse, see ei tohi, see tõesti ei saa olla Euroopa standard, ma palun, Äh, härra volinik, et te teeksite uusi ettepanekuid selles küsimuses. ma arvan, et ka parlamendis leiate te nende jaoks tugevat toetuse ning mul on küsimus, see puudutab edasisi meetmeid ma arvan, et on õige mõelda sellele, et kuidas oleks võimalik kiiremini ja paremini võtta tarvitusele alternatiivseid energiaallikaid, see mm, puudutab nüüd ka võrkude väljaehitamist, kas te mõtlete, kas te kavatsete sellele rohkem äh, raha, vahendeid anda või kas te kavatsete nõuda rohkem vahendeid intelligentsete energiasüsteemide väljaehitamiseks? energia kokkuhoid, energiatõhusus, ma tahaks küsida, et millised meetmed on ette nähtud selles vallas, et et menetlusi kiirendada, kolleeg Roote. aitäh, esimees, aitäh, nagu volinik, me kõik teadsime, et on olemas jääkrisk ja see jääkrisk selle jääkriski arvutasid matemaatikud meile välja, meil on loomulikult olemas tõenäosuse arvet no,, arvutused, mis aga kahjuks eelmisel nädalal äh, täide läksid ja endiselt edasi kestavad. minu meelest on hea, et te nii kiiresti tegutsema hakkasite ja mis puudutab stressiteste, siis ma tahaks küsida, et äh, kasutatud kütusevarraste ladustamine mängib va-, ka väga palju, väga suurt rolli praegu Jaapanis. kas ka see on stressitestidesse kaasatud, äkki te saaksite seda kommenteerida ning kolleeg Hall rääkis sellest, et probleemi õnneks ei olnud mitte Maavärin ise selle õnnetuse puhul, mis praegu vaid, vaid see, et langes rivist välja mm, voolu, elektrivarustus ja käivitus ahelreaktsioon. ma tahaks küsida, et kuidas uuritakse neid sada nelikümmend kolme tuumajaama Euroopa Liidus ehitusaasta mängib suur, loomulikult suurt rolli, sellepärast et ette on nähtud ju teatav eluaeg nii-öelda nendele tuumajaamadele ja kuidas hinnatakse jääkriski tõusu seoses äh, ehitusaastaga? proua Kolarska-Bobinska, palun. E, dziękuję bardzo, pani komisarz. Słusznie pan powiedział, że jeszcze nie ma oceny. aitäh, härra volinik. E, te ütlesite väga õigesti, et äh, me ei tea, mis meid veel ees ootab kõik see, mis Euroopas toimub praegu, muutub näiteks äh, ka avalik arvamus, muutub avaliku arvamuse, avalik arvamus tuumaenergia äh, kasutamise kohta, räägitakse energiaallikate segu muutmisest. kas te arvate, et see, mis Jaapanis toimus, kas sellel peaks olema ähm, mõju meie energeetikastrateegiale? mida te ütleksite riikidele, kes praegu sooviksid äh, oma riikides hakata ehitama tuumajaamu? sest Brandenburgi ähm, äh, liidumaa äh, juht ütles, et Poola peaks mõtlema Äh, sellistele plaanidele. meil ei ole ühtegi plooma, tuumajaama ja Sa-, Saksamaal on seitse tuum-, seitseteist tuumajaama. palju õnne, äh, te nii kiiresti olete tegutsema asunud, stressitestid on kindlasti õige äh, te-, teema. mida te arvate Bulgaaria tuumajaamast, mis praegu küll ja Bellenheimi tuumajaamast, need on kaks tuumajaama, kellel on kindlasti probleeme stressitestidega. Sa-, Saksamaa kuulutas, et homsest alates äh, seitse tuumajaama ähm, suletakse, kas see, kas me ei peaks kiiremini tegutsema selle nimel, et leida alternatiivseid energiaallikaid ning kolmas küsimus, globaalselt Mm, perspektiivis on veel väga palju tuumajaamu, mis on seismiliselt aktiivsetes piirkondades. kas selliste jaamade kasutamist ei tuleks keelustada, et kas te ei äh, kavatse algatada ÜRO raames sellise kon-, sellise äh, konventsiooni vastuvõtmist? härra Randstorf, palun. suur aitäh härra esimees, ma tahaksin voliniku käest küsida ühe küsimuse kas te eeldate, et äh, toornafta hind võiks pärast ajutist langust uuesti tõst-, tõusta, võttes arvesse, et Jaapan on toornafta kolmas suurim tarbija kogu maailmas? kas me võime eeldada, et äh, hinnad tõusevad järsult ja mida kavatsevad Euroopa Liidu liikmesriigid teha, kui see tõesti nii on? härra Pütikofer, palun. kui ma Jaapanile mõtlen, siis ma olen väga kurb. kui ma mõtlen Euroopale, siis äh, ei saa ma asjadest üldse aru. Äh, lennuki allakukkumine äh, ühele tuumajaamale, mil, mis ei ole sellise õnnetuse vastu kaitstud, ei ole üldse vähem tõenäoline kui see, mis toimub Jaapanis. mõlemat asja nimetatakse jääkriisikaks, riskiks. kuidas me ei ole võimelised äh, sellest tõsiasjast, et äh, selline äh, jääkrisk nüüd kahekümne viie aasta jooksul teist korda on esinenud, äh, järeldusi tegema ja ütlema, et meie igal juhul tahame seda jääkriski, mis on täiesti kindlalt mõõdetav ja mis ilmselgelt on ilmnenud, et me ei taha seda, selle risk, jääkri-, seda jääkriski enam taluda, et mis ajaks te kavatsete oma uuringu andmed avalikustada? härra Van Listelrooy, palun. Eh, aitäh, ma tahaks tänada volinikku, et ta siia tuli ja ma tahaks tänada ta ka avatud suhtumise eest. ma tahaks küsida, et millised on stressitestide eh, kriteeriumid. praegu me näeme ühelt poolt, et tegemist on vabatahtlike testidega, mida rahvusvaheline, viib läbi Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur ja seejuures äh, Äh, on tegemist ähm, teatavate kindlaks määratud kriteeriumitega, aga kas on ka veel mingeid täiendavaid äh, kriteeriume, äh, sest praegu Jaapanis on tegemist seitsmekümne esimesest aastast pärit tuumajaamaga, aga sellele oli antud hea hinnang. kas te võiksite meile veel rohkem rääkida mm, kriteeriumitest? praegu on ju tõenäosus üks miljoni vastu, et midagi sellist juhtub. proua Mattias, palun. aitäh lugupeetud volinik, aitäh, et olete täna siia tulnud. ja mina soovin esitada kaks küsimust. kõigepealt te ütlesite, et Jaapani tuumajaamad on praegu kontrolli alt väljunud. kui midagi sellist juhtuks Euroopas, kui meil oleks samaväärne õnnetus kas meil oleks äh, tuumaannetuse üle siis rohkem kontrolli, kui jaapanlastel praegu on? ja teiseks, äh, te rääkisite stressitestist ja ühistest äh, standarditest. mis te arvate, mis on Jaapani sündmuste tulemus, kuidas komisjon edaspidi tuumaohutust hindab, aitäh? härra Piiper, palun. aitäh ähm,, palju õnne, härra volinik, et liikmesriigid äh, olete suutnud ühendada selleks, et äh, riske hinnata. mõned kolleegid ütlesid, et me peame nii kiiresti kui võimalik lõpetama tuumaenergia kasutamise, ma tahaksin äh, selle seostada meie kliimakaitse eesmärkidega. parlament nõuab kolmekümneprotsendilist CO kahe heitme vähendamist aastaks kaks tuhat kakskümmend ja meie elektrienergia pärineb kolmekümne kahe protsendi ulatuses tuumajaamadest. kas komisjon Äh, suudaks meile öelda, et kui palju me saaks äh, ilma tuumaenergiata äh, me heidet, meetmeid vähendada. härra Baltšiitis, palun. tänan, esimees. ma tahaksin tänada voliniku kirju reaktsiooni eest Tšernobõli õnnetuse tagajärjed olid samasugused, jahutussüsteem ei toiminud ja on kummaline, et aastaid hiljem ei ole maailm ikka suutnud luua, kuigi oleks pidanud suutma paremat lahendust. siiani on tuumajaamadel olnud kaks prioriteeti, kuna tuumajaamad kujutasid endast kõige odavamad ja puhtama energiaallikad. me võime muidugi vaielda, kas see puhas energia on tõesti nii või mitte, sest Euroopa Liidu idapiirkonnas on suremus ja vähktõppe haevekestumise määr kasvanud pärast Tšernobõli katastroofi. rääkides aga niimoodi toodetud energia odavusest, peame me otse küsima, kui palju tegelikult läheb maksma äh, tuumajaamade ehitamine äh,, ekspluateerimine ja tagajärgede likvideerimine. härra Hökmark suur tänu. minu arvates on oluline jätkata neid tugevusteste, kuid samas käivitada ka protsess, et äh, õppida kõike sellest, mis on juhtunud, selleks, et äh, rakendada kaitsemeetmeid Euroopa tuumajaamades. võib-olla me peaksime mõtlema ka sellele, et eh, Jaapanis toimunud õnnetus eh, omab ajaloolist mõõdet. see on eh, negatiivselt mõjutanud kõiki ühiskonna kihte, teinekord me unustame, et on hävinud külad, majad, terved linnaosad. olendu sellest, millises majandussektoris nad on asunud, seega tegutsegem ettevaatlikult, kuid samas äh, võtkem sellest kõikvõimalikud õppetunnid ja hoolitsegem kõige selle eest ja mitte ainult tugevustestide põhjal, vaid mõtleme ka sellele, mis on toimunud ja millised on selle tagajärjed. me elame küll erinevates keskkondades, kuid võib-olla sellest me leiame äh, paremaid võimalusi meie tuumaohutuse tõstmiseks ja kui see on nii, siis me peaksime seda tegema. armsad kolleegid, me oleme paljudele suutnud sõna anda, aga mitte kõigile ja kõik, kes sõna ei saanud, on nüüd pahased ja võivad mind sõimata, ma ei saa seda kuidagi muuta ma sain äh, lihtsalt võtta äh, kõnelejate järjekorras ja mm, taotleda äh, teatavat tasakaalu fraktsioonide vahel, aga ma taha, sooviks nüüd sõna anda ka härra Oettingerile, sest ma arvan, et see on oluline kuus või seitse inimest ei saanud sõna, aga ei ole rohkem võimalik kellelegi sõna anda. igaüks ütleb ju, et ta räägib ainult sekundi. härra Oettinger peab ära minema, ma ei saa seda kuidagi muuta. me enne leppisime menetluses kokku ja vaja on anda ka vastuseid, sest et äh, pärast muidu öeldakse, et härra Oettinger ei vastanud meile. Äh, palun, härra Oettinger. ma äh, võin pakkuda teile alustuseks seda, et pärast Äh, kohtumist võin ma teid äh, hoida äh, kursis asjade käiguga järgnevate nädalate jooksul ja anda teile teavet, et milliseid otsuseid me langetame testide kohta, et mida hakatakse kontrollima, millised on kriteeriumid, millised on standardid, kes kvalifitseerub välise eksperdina ja kes välja valitakse et ma võin äh, võtta piisavalt aega ja tulla tagasi teie juurde ja pidada kontakti, pidada ühendust fraktsioonidega ja komisjonidega. praegu on ju alles algus. kui kellelgi äh, õnnestub mult mingit teavet saada, siis äh, olete see teie. Te olete äärmiselt äh, hea selles ja te teate, et te saate minuga alati ühendust. mul oli enne pressikonverents äh, ja kui te oleks seal olnud, siis te oleks teadnud, et aasta keskpaigaks soovin ma, et oleksid paika pandud kriteeriumid ja et need testid viidaks läbi aasta teisel poolel. palun vabandust härra Toomas, kui teie arvate, et te olete võimeline neid teste läbi viima, siis te saate mult vastava ülesande, palju õnne! aga seda teemat tuleb korralikult käsitleda ning selle tõttu ma ütlesin pressikonverentsil, et te teate seda, kuna te olete ju äh, sagedasti osalenud Berlamoonis, et äh, kriteeriumid me soovime välja valida juunikuuks, et äh, niimoodi, et osaleksid kõik reguleerivad asutused ja kõik valitsused ja et teisel poolaastal me soovime testid läbi viia, me, ma ütlesin, et me soovime seda teha ilma viivitusteta, võimalikult kiiresti, aga põhjalikult. mina arvan, et see ajakava on ambitsioonikas ning äh, sooviks nüüd rääk-, vastata olulisematele küsimustele. Äh, skaala äh, puudutav Viini agentuur on endiselt kvalifitseerinud Jaapanis toimuva neljanda astme õnnetuseks ei, prantslased tegid ettepaneku, et õnnetus kvalifitseeritakse kuuenda taseme õnnetuseks esimees, kas me võiksime pidada kinni järgnevast reeglist, sest teisiti ei ole see võimalik, et äh, härra volinik saab nagu äh, kõik teisedki äh, lõpuni rääkida? minu teave, kui ma astusin siia saali nelikümmend minutit tagasi, võib-olla te olete saanud täiendavat teavet, mul ei ole siin BlackBerry't kaasas või iPhone'i. igal juhul, kui mina tulin, oli teave, et Äh, õnnetus on kvalifitseeritud neljanda taseme õnnetuseks ja prantslased on teinud ettepaneku kvalifitseerida see kuuenda taseme õnnetuseks ja ma ei välista, et vahepeal on midagi toimunud. Äh, teiseks, äh, mina olen seni oma tööst aru saanud nii, et mina töötan oma pädevuste piirides. esiteks tähendab see seda, et tuleb käsitleda uuenevate energiaallikate küsimust meie instrumendina energiaallikate miksi parandamiseks aastani kaks tuhat kolmkümmend, kolmkümmend kuus protsenti, aga roadmap'is me lähme kaugemale ning teiseks teie poolt vastu võetud direktiivi otsustasime oma varem äh, rahastada ja, ja, ja teha teile ettepanek seda ka varem muuta, see tundub mulle tõesti pakilise asjana. ning nüüd liikmesriikide teema mm, ähm, ma saan teile eelneva pressikonverentsi kohta öelda, et eh, tuumaenergia ja liikmesriikide positsioonide osas on Berliinis tehtud erand ja mm, ei ole ka ette nähtud, näha praegu mingit eh, muud ähm, arengut. Austrias, palun vabandust, ei ole tuumajaama. ja suurepärane, et see nii on. ma räägin eh, liikmesriikidest, kes võib-olla korrigeerivad oma energiaallikaid, võib-olla näiteks Šveits, kui meie naaberriik. Ähm, praegune arutelu äh, on räägitud moratooriumist, on räägitud tuumaenergiat välja, tuumaenergia kasutamise lõpetamisest, see arutelu puudutab saksakeelset kultuuriruumi. mina pean respekteerima seda, kuidas valitsused Pariisis, Londonis, Roomas või uutes liikmesriikides on asju otsustanud ning minu äh, eesmärgiks on, et tuleb suurendada uuenevate energiaallikate kasutamist, teiseks tuleb tugevdada direktiivi ning kui testidest ilmneb, et vaja on ehm, et seda on vaja, siis tuleb Euroopas kehtivaid turvalisusnõuseid, nõudeid suurendada. proua von Bremt, te olite aastaid oma valitsuse liige. Need tuumaelektrijaamad äh, olid olemas ka siis, kui teie olite valitsuses. ma ei tea, kas te olite, kas teie võitlusel ei ole edu, aga mina ei ole näinud, et mingeid muudatusi oleks olnud. Teie oleks üht-teist teha saanud, äh, erinevalt minust. see ei ole etteheide, aga kui me teame, et liikmesriikide valitsused vastutasid energiaallikate eest, kui teie teate, et seda ei muudetud põhiseaduskonvendis äh, ja et äh, see on äh, põhiseaduse lepingus muidugi olnud, siis mina demokraadina pean äh, arvestama sellega, et äh, millised soovid valitsevad parlamentides, valitsustes ja meediakanalites. ma näiteks sõltun ja ootan huviga seda, mida Itaalia rahvas otsustab referendumil paari nädala pärast ärg-, palun ärge oodake minult rohkemat, kui ma teha saan volinik ei saa, ei ähm, loo seadusi, vaid, vaid äh, ta viib need ellu. aga otsustamine on liikmesriikide ja teie kätes ja võib-olla ka veel mõne valitsus, äh, põhiseaduskonvendi käes minuga võib äh, kõigist, kõiki küsimusi arutada. ma olen põnevil, et kas meil koos on energi-, energiaallikate puhul võimalus äh, midagi muuta. ma ütlen, et kui ma äh, sügisel aasta kaks tuhat viiskümmend eesmärkide puhul jõu-, jõuame kaugemale neljakümne protsendi eesmärgist, ma ei ütle praegu üldse midagi rohkemat, siis mind küll väga huvitab äh, prantslaste mm, reaktsioon, kes kasutavad tuumaenergiat ja poolakate reaktsioon, kes kasutavad äh, sütt. proua Harms, me võime järgmisel nädalal kohtuda, suurepärane. ma üritan äh, neid, neile küsimustele mm, oma teadmiste alusel vastata nii hästi, halvasti, kui ma oskan. ning reaktori südamiku sulamine äh, selge on see, et eesmärgiks peab olema reaktori südamiku sulamise vältimine jahutussüsteemidega, äh, on see seotud äh, elektrivarustusega, kas on võimalik peatada äh, seda reaktori tu-, südamiku sulamist, seda ma kaht-, selles ma kahtlen, et siis on tõesti tegemist suurima oletatava äh, õnnetusega, mis puudutab äh, ka kaugele asuvaid piirkondi. teavitamispoliitika, Tokyos äh, peaminister mõni tund tagasi kritiseeris teavituspoliitikat selles firmas, kes seda mm, elektrijaama haldab, nii et lõpuks ometi on nii et Jaapanis on meil lõpuks äh, ainult piiratud mahus tegutsemisvõimeline ettevõte ja ainult piiratud mahus äh, tegutsemisvõimeline valitsus. Euroopa Liit on pakkunud tehnilist abi Jaapanile, aga viimastel päevadel me nägime, et valmisolek äh, abi vastu võtta ei olnud eriti kõrge ja alates, alles viimastel näda-, äh, päevad, äh, viimaste tundide jooksul on palutud abi Viini ekspertidelt. meie eesmärgiks peab olema seda teemat käsitleda Euroopa Liidus G kahekümne raames ja e, siis Viini tuumaenergia agentuuri raames. Venemaa on meie jaoks partner, sellepärast et tuumaenergia kuulub Venemaa energiaallikate hulka ja kuulub sinna ka edaspidi ja sellepärast oleks äh, mõte äh, neid kaasata testidesse äärmiselt äh, hea mõte ja Pelene tuumajaam kindlasti on vaja süvitsi analüüsida tema olukorda mm, seoses võimaliku maavärina, seoses turvalisusega, seda peavad te-, tegelema, äh, pea-, äh, selle, seda peavad tegema Bulgaaria valitsus, äh, investorid ja ka meie. praegu tundub, et asi olevat nii, et piirkondlas ei ole vajadust suurte energiakoguste järele põhimõtteliselt ei ole praegu olemas turgu ähm, ja turumajanduslikus mõttes ei ole mingit ähm, mõtet sellel, äh, sellel asjal. ja küsimuseks, küsimus on selles, et kas on võimalik ähm, turvalisusolukorda kontrollida. Fesselheimis on samasugused probleemid äh, kui me teste läbi viime, kui me eksperte palkame, siis me peame jääma e-, objektiivseks selge on see, et Reini telg on üks kohtadest Euroopas, kus äh, äh, on teatav maavärina oht ja millele tuleb teatavat tähelepanu pöörata. ja äh, loomulikult kütusevardad ja tuumajäätmed on küsimus, millega tuleb testide raames tegeleda, on täiesti selge ka tegeleda tuleb erinevate aspektidega ja ma kordan veel kord, et pärast tihedate pühi me saadame teile esimese äh, vari-, esimese, esimese äh, variandi meie kriteeriumitest ning kindlasti saate te täiendavat teavet äh, meie käest, kui liikmesriigid on otsuseid langetanud. ja mis puudutab Saksamaad, siis äh, ja-, jaotusvõrkude teema äh, li-, riiklike jaotusvõrkude teema ja naaberriikidega ühiste liiklus, jaotusvõrkude viir-, teema mängib kindlasti suurt rolli, sest praegu CO2 hind järjest tõuseb, turud äh, on äärmiselt teadlikud ja see areng äh, on täiesti põhjendatud. ning ma ootan seda, et Euroopa Ülemkogu käsitleks seda teemat äh, kõrgeimal tasandil järgmisel nädalal, et nad oleks, et me oleksime võimelised G kahekümne raames härra Sarkozy'd ühehäälselt toetama kas tõuseb nafta hind, seda ma ei tea, aga ma arvan, et mm, kõigi nende murede, kõiki neid muresid arvestades, mis on inimestel Jaapanis, ähm, mm, nafta hind teisejärguline äh, teema, ükskõik, kas ta siis on äh, kaheksakümmend, sada või sada kolmkümmend dollarit barreli kohta esimees, härra volinik, ma arvan, et ma võin tänada teid kõigi kolleegide nimel selle eest, et te tulite meie fraktsioon, meie komisjoni külla. ma tänan teid ka selle eest, et te võtsite nii kiiresti selle algatuse ja tegite selle algatuse ja tegelesite selle teemaga ning te võite olla kindlad ka selles, et äh, me oleme väga tänulikud teile selle eest, et te nii asjatundlikult selle väga olulise ja väga raske teemaga äh, tegelenud olete. aitäh ja istung on lõppenud.